Grazie, buongiorno. tere hommikust kõigile. lugupeetud äh, president äh, Rainer, äh, lugupeetud raportöörid, nüüd jätkame parlamentidevahelise konverentsiga ja tänaseks teemaks on saada ülemaailmseks liidriks võitluses kliimamuutustega ja selle äh, ametiaja äh, alguses äh, saigi see meie keskseks teemaks, kuidas liikmesriigid saavad aktiivse, aktiivsete algatustega olukorda muutusi tuua ja kõik on nüüdseks nõus sellega, et Äh, tuleb äh, päästa äh, meie planeet, tuleb võidelda kliimamuutustega ja meie liikmesriigid ja Euroopa Liit peavad saama endale võimalusi ja vahendeid, et võimalikult hästi sellega toime tulla ja kaitsta oma sotsiaalset mudelit. käesoleval nädalal toimub üheksas parlamentidevaheline kohtumine nüüdseks on tegemist äh, väga äh, olulise keskse sündmusega äh, Euroopa poolaasta jooksul ja täname sel korral mm, Horvaatia eesistujat tõhususe ja algatuse eest, mille ta ette võttis. nüüd on see osa Euroopa eh, semestrist ehk siis laiemalt meie eh, majanduspoliitikast, mille käigus me võtame eh, arvesse igal tasandil Euroopa mõõdet ja sellel kõigel on ka tagajärjed meie partneritele Euroopa komisjon kuulab muresid, mis tulevad liikmesriikidelt, kodanikelt, partneritelt. möödunud Äh, aastatel on äh, tõhustatud äh, dialoogi rahvusparlamentidega ja ka aruandlusmeetodid on täienenud, nagu teate, püütakse nüüdseks ma-, olemasolevat majandusjuhtimise raamistikku lihtsustada, ka Äh, sealhulgas ka eelarvereegled, mis on seotud äh, stabiilsus- ja kasvupaktiga, mis teatavasti on keerukas kontekst. Äh, ja sellega on hästi edasi liigutud, Euroopa semestrisse on sisse viidud kestliku arengu eesmärgid on võetud kuulda Euroopa kodanikke, kellele valmistavad suurt muret keskkonna ja sotsiaalküsimused. Need viimased arengud ei oleks olnud ka võimalikud ilma äh, sõnumiteta, mis oleme Euroopa äh, kodanikelt saanud ja edastanud just nimelt äh, äh selliste kohtumiste käigus nagu täna. meie koostöö Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide vahel on meie jaoks äh, esmatähtis ja hädavajalik kui me äh, kuulame ära äh, teiste seisukohti, suudame saavutada kõigi huvides olevaid kompromisse ja kui kõneleme Euroopa institutsioonidest, siis me ei pea siin silmas mitte ainult äh, Brüsseli asutusi, äh, vaid kõik tegelikult äh, on osa sellest institutsionaalsest raamistikust ja igalühel on selles oma roll ja muidugi Euroopa institutsioonid on väga väärtuslik osa sellest, aga praegusel hetkel kahjuks tajume Äh, killustumise ohtu äh, seoses äh, selliste üksikhuvide esile kerkimisega, millega on oht tegelikult kaotada silmist üldine pilt, tuleb pidada silmas kõigi huve ja võtta arvesse solidaarsust ja tegutseda viisil, mis tooks kõigile kasu ja kui me lähtume oma äh, riikide avalikust äh, arvamusest, siis näeme, et tajutakse ka väga teravalt ebaõiglust tajutakse, et ähm, mõned saavad globaliseerumisest rohkem kasu, palju paremaid võimalusi ja teisalt paljud tunnevad, et nad on kõrvale jäetud. nii et äh, nii-öelda äh, see sotsiaalne mobiilsus on teatud juhtudel ainult äh, tajutav kui illusioon ja liikmesriikide vahel on samuti hõõrumisi äh, ida-lääs, põhi-lõuna, kuid Euroopa äh, Liidu projekti eesmärgiks on neid distantse äh, vähendada, meil on omavahel tegelikult liiga suur distants praegu keskme ja perifeeria, põhja ja lõuna ja nii edasi vahel. Euroopa projekti raames peavad kõik institutsioonid Euroopas liikmesriikides tegutsema nõnda, et need vahemaad väheneksid. oleks hea, kui ühel päeval mm, põhja äh, äh, äh, riikide probleeme äh, mõistetaks ka lõunas kui nende probleeme ja samamoodi lõuna pool olevate riikide probleemid läheksid korda äh, teistele. Äh, pahatihti kahjuks me ei mõista üksteist, meie avalikud arvamused ja kodanikud ei mõista väga hästi teineteist. käisin hiljuti Soomes mis on suur, oluline, tore riik, seal on kuus miljonit elanikku. Neil on äh, ühine piir Venemaaga äh, tuhat kolmsada nelikümmend kilomeetrit ja nemad äh, äh, teevad seal ka jõupingutusi sõjalises mõttes, äh, näiteks võttes arvesse ka lõuna, lõunas olevate Euroopa kodanike huve, aga nemad ei mõista seda, sest nad isegi ei tea sellest. samamoodi pingutavad lõuna, lõunas olevad riigid rändesurve all ja neil on ka tarvis tuge Euroopast, et sellega toime tulla. seega, äh, ütlen veel kord, meil on tarvis neid äh, vahemaasid vähendada, näiteks ka Brüsseli ja meie rahvusparlamentide vahel ei ole mõtet öelda, et äh, sel äh, ametiajal saame me liidriks kliimamuutuse vastases võitluses. ei ole mõtet äh, nõnda öelda, kui äh, liikmesriigid selle eesmärgiga ei ühine. me lihtsalt ei tule sellega toime meil on tarvis ühtset Äh, aru saama ja meil on tarvis äh, vahemaasid äh, vähendada, kuna praegu on tõesti ju meil väga suur vastutus ja öö, oleme sellest teadlikuks saamas. ka väljaspool Euroopat Äh, on hulgaliselt äh, väljakutseid, kuid äh, ka siin Euroopas peame toime tulema kõigi nende küsimustega ja just praegusel hetkel on tarvis, et kõik teadvustaksid oma olulist rolli Euroopa demokraatlikus juhtimissüsteemis ja praegusel äh, hetkel on meil tõepoolest ees äh, väga palju erinevaid küsimusi, kuid äh, iseäranis üks homme teatavasti nõukogus tuleb arutusele mitmeaastane Euroopa eelarve ja järgmiseks seitsmeks aastaks äh, otsustatakse, äh, ähm, kuhu me raha äh, suuname, mida me soovime saavutada, mida me finantseerime, mida me, mille finantseerimisest me loobume. ja ma arvan, et see selles arutelus peavad olema ka rahvusparlamentid olulisel kohal. meie siin lähtume ühest seisukohast. nimelt, et tuleb rahastada olulisi Euroopa Liidu programme ja see on hädavajalik. põllumajanduspoliitika, ühtekuuluvuspoliitika kui meil ei ole eh, piisavaid vahendeid ühtekuuluvuseks, eh, kuidas me siis neid vahemaasid vähendame oma territooriumide vahel? kuidas me vähendame vahet rikkamate eh, ja vähem rikaste vahel? samal ajal on meil tarvis ka märkimisväärseid vahendeid et rohelise kokkuleppega ei jäetaks mitte kedagi kõrvale. ka õiglase ülemineku fond on äh, väga oluline eesmärk, kuna meie äh, ettevõtted peavad äh, muutuma, peavad teisenema, et keegi oma tööd ei kaotaks meie rohelise kokkuleppega soovime rohkem tööd ja mitte vähem tööd nii et äh, äh, tööd on ees äh, palju ja dialoog, arutelu liikmesriikidega on siin esmatähtis ja meil on siin sellised, äh, me ei taha selliseid äh, virtuaalseid ülekandeid Euroopa Liidu äh, ühiskastas, vaid meil on tarvis konkreetselt liikmesriikide suutlikkust suurendada, nii et seda kõike ei tohiks vaadelda kui mingit karistust, vaid kui võimalust. just see on meie ees seisev väljakutse. oleme neil päevil palju kõnelenud Äh, nõukoguga erinevatest äh, äh, hüpoteesidest, siis mis tulevad lõpuks jutuks homsel riigi valitsusjuhtide kohtumisel. ja kui me tahame vahemaasid vähendada, vahesid vähendada, kui me soovime, et Euroopa Liit kujundaks välja oma liidri positsiooni, siis selleks on meil tarvis ka Äh, nii-öelda numbrid üle vaadata, kuna meil on tarvis äh, selleks äh, rohkem vahendeid. ja seda peame tegema teie ja kodanikega koostöös, kuna eelarved tegelikult meie kodanikud Äh, pahatihti väga äh, põhjalikult ei mõista ja seega me peame neid äh, rahustama selles osas, et Euroopa Liit liigub edasi ja arendab ja toetab kõiki ühtse Euroopa Liidu poliitika raames. et Euroopa Liit tuleks toime ülemaailmsete väljakutsetega, mis tema ees seisavad. seega on meil praegusel hetkel väga äh, suur äh, vastutus me peame seda jagama ja selleks on ka teie mõtted ja seisukohad väga olulised. praegusel hetkel seisab meie ees äh, suur kri-, kliimakriis ja selle äh, äh, olemasolu ei sea enam keegi äh, kahtluse alla. Euroopa Parlament on ka selles vallas esirinnas, olles esimene institutsioon, kes nõudis, et Euroopa Liit muutuks kliima mõttes neutraalseks, kliimaneutraalseks aastaks kaks tuhat viiskümmend ja nõnda esimest äh, äh, ja see Äh, kantakse ka üle äh, nii-öelda seadusandlusesse lähiajal ja äh, me peame selleks ka täitma, võtma ja täitma oma rahvusvahelisi kohustusi. meil on paika pandud kliimaeesmärgid aastaks kaks tuhat kolmkümmend ja lähema kümne aasta jooksul viiekümne protsendi võrra soovime vähendada kasvuhoonegaaside õhku paiskamist, kuid kui me soovime eesmärke tõeliselt saavutada, siis tuleb tagada ka seda, et kedagi ei jäetaks kõrvale ega maha. ja just see on see meie väljakutse. et keegi ei jääks Äh, kõrvale. ei ükski riik, ei ükski äh, ettevõte ega ükski äh, töötaja ei kaotaks oma tööd. see, selle ambitsiooni saavutame ainult siis, kui meid toetab ka avalik arvamus kui kõik on nõus sellega, et peame läbi viima vajalikke muutusi nii oma ühiskonnas kui ka majanduses. peame arvesse võtma majanduslikke tagajärgi, tagajärgi eelarvele, tagajärge sotsiaalses plaanis. Euroopa Komisjon tuli hiljuti välja, nagu te teate, oma ettepanekuga Euroopa rohelise kokkuleppe elluviimiseks ja Euroopa Parlament kaasseadusandjana äh, asub neid ettepanekuid äh, äh, hindama järgmiste aastate jooksul ja sellega kaasnevad konkreetsed seadusandlikud ettepanekud, mis siis viivad selle suure jõupingutuse konkreetselt ellu ja need ülesanded äh, seisavad äh, meie ees. Euroopa äh, ees seisvad muutused tähendavad ka seda, et peame pöörama rohkem tähelepanu ühiskonnale, sotsiaalsetele muutustele, õiglusele ja tõepoolest keskkonnaprobleeme saab lahendada siis, kui me vähendame ebaõiglust oma ühiskonnas, kliimaväljakutsed ja ebavõrdsus on need kaks olulist äh, asja, mida peame äh, selles osas meeles pidama ma olen kindel, et äh, meie tänased kõnelejad aitavad meil paremini kõiki neid väljakutseid mõista et mõistaksime paremini neid poliitilisi äh, kaalutlusi äh, seoses äh, tulevaste otsustega, mida peame tegema, et tulla toime kliima probleemide lahendamisega. soovin teile viljakat tööd ja loodan, et teie mõttevahetused on huvitavad. loodan, et ka edaspidi jätkate samal teel, tugevdades Euroopa Liitu ja tugevdades kõiki meie liikmesriike, et nad oleksid nende väljakutsete kõrgusel, aitäh. nüüd annan sõna Horvaatia Äh, predsjedniče. Europskog parlamenta, gospodine Sassoli, poštovani zastupnici. suur tänu, härra Sassoli. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, austatud liikmesriikide parlamentide liikmed, lugupeetud esinejad, härra Kaani, härra proua Navarro, härra Kii, Ryder, härra Winkler austatud regioonide komitee liikmed ning Majandus- ning Sotsiaalkomitee liikmed. tere hommikust, tervitame teid Horvaatia parlamendi poolt ning tervitaksin teid ka isiklikult iseenda poolt. mul on äärmiselt hea meel, et nüüd, kui me räägime rohelisest kokkuleppest, Euroopa keskkonnakokkuleppest on meie tähelepanu keskmesse tõusnud kliimamuutuse vastane võitlus ning Euroopa Liidu eelarve ning sotsiaalpoliitika me kõik oleme ühel meelel, kliimamuutus on üks suurimaid väljakutseid, millega me tänases maailmas silmitsi seisame. ja meie põlvkond vastutab äh, selle ülesande äh, seljatamise eest Euroopa Liidust tuleb kümme protsenti maailma CO2 heitmeid ja meil lasub vastutus olla maailmas liidriks kliimamuutuse vastases võitluses, eestvedajaks energiaüleminekus, kus me liigume taastuvenergiale ning saavutame kahe tuhande viiekümnendaks aastaks kliimaneutraalsuse, nii nagu härra Sassooli ka oma sõnavõtus juba mainis. ma arvan, et me kõik teame, et Euroopa roheline kokkulepe tähendab äh, uut muutuste tsüklit. Euroopa roheline kokkulepe aitab Euroopa majandust täielikult muuta keskkonna üleminek sisaldab mitmeid võimalusi majanduskasvu jaoks, uusi ärimudeleid, uusi turge, suuremat tööhõivet, tehnoloogia arengut, uuendustegevust, mis aitab meil tulevikuülesannetega toime tulla. samas me peame aru saama ka sellest, et liikmesriigid on erinevatel tasemetel praegu, nad ei alusta kõik võrdsetelt alustelt oma üleminekut süsinikuneutraalsele majandusele ja me tahaksime saada õiglast ja sotsiaalselt tasakaalustatud üleminekut, nii nagu seda mainis ka president Sassooli, me tahame, et kõigil oleksid samad tingimused ja võrdsed mängureeglid nagu me kõik teame, on selleks vaja suuri finantsvahendeid nii riiklikult tasandilt kui erasektorilt ning seda tuleb arvesse võtma, kui me räägime uuest mitmeaastasest finantsraamistikust. selles protsessis on kõige olulisem, et meil oleks õiglase ülemineku mehhanism see mehhanism peaks aitama mobiliseerida piirkondade jaoks umbes sada miljardit eurot, mis aitaksid äh, suurema osa kuludest äh, madala süsinikuheitmega majandusele kanda. ja see üleminek eeldab mõtteviisi muutust, süstemaatilist mõtteviisi muutust ning äh, nõuab suuri pingutusi meilt kõigilt. seda ei saa ignoreerida. kallid kolleegid, Horvaatia on riik, kus on palju loodusvarasid, nii et äh, me teame, kui oluline see ambitsioonikas plaan tegelikult on selle ambitsioonika plaani eesmärgid on juba meie energia arenguplaani kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks sisse viidud. me võtame arvesse äh, ka neid äh, oma kahe tuhande viiekümnenda aasta plaanides. oleme arvestanud energia ülemineku vajadustega meie jaoks on oluline energiavarustuskindlus aga mitte ainult, meie jaoks on oluline kestliku arengu tagamine, samuti tarbimise vähendamine ja kasvuhoonegaaside kärpimine me kasutame taastuvenergiaallikaid rohkem kui Euroopa keskmine ja meie süsinikdioksiidi heitmed per capita on ka praegu kakskümmend protsenti meie Horvaatia energiavajadusest rahuldatakse taastuvenergiaallikate kaudu Äh, me tahame eesmärke äh, me, me oleme Euroopa Liidus liidri rollis selles valdkonnas, äh, me püüame arvesse võtta oma planeerimistegevuses ka sotsiaalmajanduslikke aspekte ning muresid, mida tunnevad meie kodanikud, kes muretsevad selle pärast, milliseid kulusid see üleminek nende jaoks tähendab. oleme võtnud meetmeid energiavaesuses olevate leibkondade toetamiseks, aitäh tähelepanu eest! ja nüüd on mul au äh, tutvustada teile meie esimest äh, külalist, äh, härra Mark Garvit, kes on järgmine ÜRO kliimameetmete ja rahastamise erisaadik. palun, härra Karoli, teil on sõna Uh, suur tänu, lugupeetud äh, president, aitäh selle kutse eest. mina keskendun peamiselt sellele, kuidas erasektor saab äh, aidata kaasa meie tegevuste äh, hoogustamisele. aga kõigepealt ma äh, äh, ütleksin algatuseks, et äh, kuna meie kodanike ootused suurenevad, kliimakriis süveneb, peame me kindlasti tegutsema juba sel aastal, kahe tuhande kahekümnendal aastal. COP kakskümmend kuus, mida juhivad Itaalia ja Ühendkuningriik, on kriitilise tähtsusega võimalus jõuda, aidata meil jõuda kliimaneutraalsuse eesmärgini nagu Euroopa Parlament teab, selleks, et saavutada kliimaneutraalsus, heitmete neutraalsus, peab kogu majandus ülemineku läbima. ja see on suur äh, majanduste, majandusvõimaluste kogum äh, meie ajastul ja meie eesmärk on üsnagi selge, me peame tagama selle, et kõik finantsotsused võtavad arvesse kliimamuutust kui sellist olgu siis tegemist valitsuste finantsotsustega, rahvusvaheliste finantsorganisatsioonide otsustega, mitmepoolsete hargmaiste pankadega või erasektori ettevõtetega. meie ka-, COP kahekümne kuue strateegia eesmärk on lihtne, võttes arvesse seda, et äh, neto äh, nullheitmete eesmärk on meie ülim eesmärk ja ma tänan teid selle eest, et te olete äh, juhtinud seda liikumist see on kliimafüüsika seisukohast täiesti möödapääsmatu eesmärk ja seetõttu kõik pangad, kindlustusettevõtted, pensionifondid, investorid peaksid avaldama oma äh, finantsteabe ja plaani selle kohta, kuidas sellele neto nullheitmete eesmärgini jõuda suurimad riskid, suuremad võimalused, need tuleb kaardistada ja selleks, et edu saavutada nendes valdkondades, peame kolmes vallas edu saavutama. kõigepealt äh, aruandlus, teiseks riskid ja kolmandaks äh, kasum. ja kõikides valdkondades äh, ja ka selles valdkonnas on Euroopa Liidu ja ka Euroopa Parlamendi liidriroll väga oluline kõigepealt on ju üldteada tõde, et kõik, mida saab mõõta, on hallatav ja Pariisis natukene rohkem kui neli aastat tagasi pärast G kakskümmend liidrite asjakohast pöördumist lõi Finantsstabiilsuse Nõukogu e-, FSB kliimaga seotud finantsteabe avaldamise töörühma ehk TCFD, mida eh, juhivad erasektori ettevõtted G kahekümnest ja poolteist aastat hiljem esitas DCFD oma soovitused Hamburgis kliimaga seotud finantsriskide kohta ja tänases maailmas pangad, kindlustusettevõtted, pensionifondid, investorid, kelle bilansis on üle saja kolmekümne viie triljoni euro, nõuavad, et kliimaga seotud finantsteavet avaldatakse, seda nõutakse ettevõtetelt. niisiis Glasgow COP kahekümne kuue jaoks tahaksime luua ametivõimude koalitsiooni, kes tunnustavad seda, kui oluline on kliimaaruandlus ja aitavad muuta seda kohustuslikuks. ja me pea-, need kohustused peavad olema nii laiaulatuslikud ja järjepidevad kui vähegi võimalik. taaskord tahaksin Euroopa Liitu tänada liidrirolli eest selles valdkonnas, komisjon võttis vastu oma suunised kliimaga seotud finantsaruandluse kohta ja eelmisel kuul teatas asepresident Dombrovskis, et süvendatud ettevõtete aruandluse nõuded on üheks alustalaks Euroopa Liidu Äh, kestliku finantsstrateegia väljatöötamisele ja äh, mittefinantsaruandluse direktiivi ülevaatamisele. ja ma kutsun teid üles DCFD äh, tööd arvesse võtma, sellest on saanud üks standard järjepidevaks otsustusseisukohast oluliseks ning tõhusaks teabeks ning seal on soovitused juhtimise, strateegia, riskihalduse kohta, parameetrite kohta, konkreetsete eesmärkide kohta, DCFT äh, soovitused võtavad arvesse erasektori ja arvamusi, äh, nii äh, nende ettevõtete arvamusi, kes vajavad seda informatsiooni ja kes peavad seda esitama seda toetatakse laiaulatuslikult, seda toetavad suurimad pangad, suurimad pangad ka Euroopas. üheksa maailma suurist, suurimast varahaldurist on tunnustanud seda nõuandeettevõtted samuti ning äh, ÜRO vastutustundliku investeerimise äh, põhimõtetes kinnitati ka, äh, et et on oluline kliimaga seotud finantsteabe avaldamine. COP eesistujad on valmis teiega koostööd tegema selleks, et töötada välja kogu maailmale ühtne standard tõhusaks finantsteabe, kliimaga seotud finantsteabe avaldamiseks. aga nüüd natukene riskide haldamisest, meil on vaja paremat kliimariskide haldamist ka ja see tähendab seda, et me ei saa rääkida ainult staatilisest statistikast, sellest, milline on meie süsiniku jalajälg ettevõtetes täna, vaid ettevõtted peavad töötama välja ka strateegilised plaanid, kuidas seda vähendada ja kuidas oma heitmeid vähendada ning riski hallata ja kuidas nemad plaanivad ülemineku eest hoolt kanda, see tähendab eh, stressiteste, Inglismaa pank Äh, Bank of England on esimene reguleeriv ettevõte, kes viis sellise stressitesti äh, läbi oma pankade üle, et oleks äh, sujuv üleminek, me kõik soovime sujuvat üleminekut siis äh, mis juhtub siis, juhtuks siis, äh, kui tegutsetaks liiga hilja, aga saavutada tahetakse endiselt äh, neto null heitmete määr, sellega kaasneksid suured kahjud ja kolmas strateegia oleks katastroofiline, täiesti vastuvõetamatu strateegia, ehk siis jätame asjad nii, nagu on ja midagi ette ei võta. Need stressiettevõtted näitavad millised ettevõtted, pangad on valmis, valmis töötama välja oma strateegiad Äh, ja toovad päevavalgele need, kes ei ole valmis midagi ette võtta, kes ei ole veel midagi ette võtnud. Inglismaa Pank teeb koostööd viiekümne teise keskpanga ning järelevalveasutusega üle kogu maailma selleks, et tehnoloogia stressitestide puhul oleks hiljem kättesaadav kõigile, need äh, tehnoloogilised meetmed avaldatakse kevadel ning äh, EBA ja teiste keskpankade, kuue teise keskpanga stressitestid on äh, selles valdkonnas ka tervitatavad. Need stressitestid ei paljasta mitte ainult seda, kui hästi riske hallatakse, vaid äh, aitavad äh, ka tekitada konkurentsi meie pangandussüsteemis, aitavad saavutada maksimaalset mõju meie üldises kliimapoliitilises tegevuses. ja nüüd siis minu kolmas tõstatatud teema ehk siis kasum, nagu ma ütlesin, kui me tahame neto nullheitmeid, siis see on suur võimalus meie majanduse jaoks ja see mõjutab kõiki meie majandussektoreid see ei ole nii lihtne, et me peame lihtsalt ainult keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid toetama, see on muidugi õilis eesmärk iseenesest, ettevõtted, kes tahavad saavutada nullheitmete määra, peaksid äh, saama ka kompensatsiooni, peaksid äh, saama ka tasu inimesed tahavadki, et me kliimavaldkonnas midagi ette võtaksime, pensionifondid, kindlustusettevõtted ja nii edasi peavad nüüd avaldama, kas nende klientide raha, ehk siis kodanike, teie kodanike raha äh, investeeritakse vastavalt nende väärtustega väärtustele. see ei ole olnud piisav, ESG parameetrid olid küll õilsaks eesmärgiks äh, ja aga seal jäid tähelepanu keskmesse sotsiaal- ning äh, halduslikud meetmed me äriühingu juht, üldjuhtimisega seotud meetmed, aga keskkonnaharu äh, jäi tähelepanu alt kõrvale. nii et äh, ma tervitaksin Euroopa Liidu tööd Äh, taksonoomia valdkonnas, äh, mis on äh, sellest seisukohast oluline samm, aga hoiataksin ka, et me ei saa kogu tööstust musta nimekirja panna ja ainult rahastada ülimalt rohestatud ettevõtteid, meil on vaja nii-öelda viitekümmet halli varjundit, et kategoriseerida ettevõtteid, kes erineval moel liiguvad null heitmete eesmärgi poole kapitalipakkujad saavad erineval moel hinnata seda, kuidas on ettevõtted valmis üleminekuks. ja kõige põhimõttelisem hindamise moodus on see varade äh, protsent, mis vastab äh, kliimaga seotud finantsteabe avaldamise eesmärkidele ehk siis milline protsent osa äh, varadest on Pariisi kokkuleppega kooskõlas ning aitavad meil liikuda nullheitmete eesmärgi poole. meil on vaja, et nullheitmete eesmärk oleks äh, kaasatud erinevatesse äh, eesmärkidesse, meil on vaja üldjuhtimise üksikasju, Äh, ka selle kohta, kuidas, äh, millised meetod, et kuidas saavutatakse kompensatsiooni meetmete eest, siis äh, kõikide üleminekuplaanide kvaliteeti tuleb mõõta, Euroopa ettevõtted, nagu näiteks insur-, kindlustusettevõtted Aksa ja teised, avaldavad vabatahtlikult oma informatsiooni ning aitavad COP kahekümne kuue üldisele tegevusele kaasa. COP kakskümmend kuus kavatseb suurendada selliste algatuste edu ning vara, omanikud, varahaldurid nõuavad oma ettevõtetelt et äh, nemad investeeriksid netoheitmete eesmärki arvesse võttes. Euroopa Liit peaks seda lähenemist laiendama ka mitmepoolsetele arengupankadele ning äh, asutustele. lõpetuseks tahaksin öelda, et Euroopa Liidu pingutustel on edu kliimakriis suureneb, avalikkus avaldab üha suuremat survet ja nullheitmete eesmärk on möödapääsmatu. see tähendab seda, et ootused ülemaailmsele finantssüsteemile muutuvad kiiresti. nagu mulle on viimastel nädalatel sageli öeldud, kestlik finantssüsteem on uus internet, struktuuriline muutus, mis mõjutab kõiki ettevõtteid ja kõiki varakogumeid. me peame võimalusest kinni haarama süsteem on ülesehitamisel, aga me peame äh, tegema rohkem, et äh, saada sellest optimaalset kasu äh, alas, erasektori algatused on teretulnud, kuid valitsused ning parlamendid peavad seda tegevust koordineerima. avalikul sektoril on kooskõlastamisel, koordineerimisel tähtis roll. teiseks, kestlik rahastamine on muutumas mainstream lähenemiseks, aga me ei tohi jääda maha. roheline soojenemine ja sellega seotud arvutused ütlevad, et me praegusel hetkel saga, suudame tagada kliima tõusmise, mis jääb kolme koma viie kraadi piiresse e-, tööstuse kriisieelsest ajast ja meil on vaja rohkem tegutseda, meil on vaja kergemaid lahendusi, nagu näiteks äh, ähm, massiinvesteeringud ja nii edasi. lõpetuseks võin öelda, et äh, Euroopa Parlamendi algatus ja Euroopa algatus võivad näidata eeskuju. COP kakskümmend kuus eesistumist Itaalia ja Ühendkuningriigi poolt saab kasutada ära selleks, et puhu-, tõugata täiendavat hoogu sisse teie juba tehtud töösse, et me saaksime tulevikus paremini hallata kliimamuutusega seotud riske meie majanduses. So good morning everyone um,, I am on duty for I think. niisiis, tere hommikust kõigile, ma arvan, et eh, mina tegelen nüüd ülejäänud koosoleku juhtimisega. Need viiskümmend eh, rohelise varjundit eh, huvitasid mind väga, Iirimaal oli selleks nelikümmend varjundit, nii et me juba siin liigume edasi. nüüd läheb sõna meie järgmisele sõnavõtjale Annika Raider Rahvusvahelisest Tööorganisatsioonist, selle peadirektor, palun. aitäh! kõigepealt tahaksin tänada parlamenti ja Horvaatia eesistujat, eesistujariiki Horvaatiat, on tõesti au siin täna rääkida. rahvusvaheline tööorganisatsioon oma töös on kogu meie ühise ajaloo jooksul Euroopa Liiduga olnud julgustatud ja inspireeritud sellest koostööst. jagatud väärtused, sotsiaalne õiglus, solidaarsus, võrdsus, selles osas meil on ka jagatud meetmed ja meetodid, dialoog ja demokraatlik arutelu meie sajas tegevusaasta ILO-s oli pühendatud töö tulevikule Euroopa Parlamendis ja ka komisjonis, kus on uued tegevusaastad, tegeldakse väljakutsetega selleks, et parem ja kestlikum tulevik Euroopas ja maailmas luua. meie jaoks oli väga oluline, et eelmises, eelmisel oktoobri ülemkogu tippkohtumisel tervitas ülemkogu ILO tööd tulevikku käsitlevat deklaratsiooni, mis juunis vastu võeti ja neile meeldis väga see, et keskmes oli inimestele keskenduv lähenemine, inimese keskne lähenemine. rohelepe komisjoni jaoks on nüüd kasvustrateegia keskmes, samuti siis meie välispoliitika meetmete aluseks, seega tahan ma tervitada kahe tuhande viiekümnendaks aastaks kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärki. on neid, kes ikka veel eitavad seda, et kliimamuutused on inimeste põhjustatud, aga võib ununeda, et suurem osa sellest äh, tegevusest on tööga seotud, nii et see on tõesti midagi, millega meie peame tegelema. Eh, ja juhataja, me oleme juba praegu maha jäämas ajakavast, eh, ÜRO peasekretär kasutab iga võimalust, et öelda, et kliimamuutused eh, liiguvad ja arenevad palju kiiremini kui see, kui me jõuame reageerida ja COP kakskümmend viis Madridis näitas seda, et me jääme veelgi rohkem maha. juba praegu on selle tulemusi näha kahe tuhande viieteistkümnenda aastani eh, kadusid aastas eh, või kaotati aastas umbes kakskümmend kolm miljonit tööeluaastat eh, aastas kahe tuhandest kahe tuhande viieteistkümnenda aastani ja praegused prognoosid kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks näitavad, et kui me jätkame samuti siis, siis kaks protsenti maailma töötundidest võivad samuti minna raisku, kuna mõndades piirkondades võib olla lihtsalt liiga kuum või teatud ajal töötad võib-olla liiga kuum ja see on kokku võrdne seitsmekümne kahe miljoni täistööajaga töökohaga kliimamuutused toovad tohutut pöördumatut kahju ja samuti oleme praegu murdepunktis avaliku arvamuse seisukohast meie valitsused, töötajad ja kodanikud veel mõnda aega tagasi leidsid, et tuleb valida eh, töökohtade säilitamise ja kestliku eh, eluviisi vahel. Õnneks oleme me tänaseks eh, raputanud maha selle halvama ja nullsumma valiku ja võimalik kasum selles, kui me läheme üle rohelisele tegevusele on selge. ILO hinnangul on see netokasum kaheksateist miljonit töökohta ehk siis kakskümmend neli miljonit uut töökohta luuakse, kuus miljonit lähevad kaduma ja kui me õigesti tegutseme, siis Euroopas on see kahe protsendi saavutamine, eesmärgi saavutamine selline, mis võib luua kaks uut miljonit kaks miljonit uut töökohta, eriti taastuvenergia eh, ja muudes valdkondades. Eh, see on väga, väga eh, meeldiv pakkumine, mida, millest inimesed tahaksid kinni hakata, aga me ei saa ainult sellise otsustava tegutsemisega siin, siin edasi liikuda, me peame tõepoolest vastavaid meetmeid igal pool võtma kõigepealt rohelise, roheleppe kohaselt on õiglane üleminek oluline, president Sassoli ütles samuti, et kõik inimesed ei ole võrdsed siin ökoloogilise kriisi seisukohast ja kliima ja ebavõrdsuse väljakutseid on võimalik lahendada ainult koos ja seepärast just seataksegi esikohale inimesed ja need regioonid ja tööstusharud kelle ees seisavad suurimad väljakutsed ja ei ole võimalik piisavalt rõhutada, kui oluline see on. ja ma leian, et kui kliima üleminek ei ole õiglane, siis see lihtsalt ei juhtu, kuna avalikkus ja poliitiline vastuseis on liiga suur, see, selle protsessi peatavad, oleme seda näinud Euroopas ja mujalgi viimastel kuudel, mis seda eh, selgelt näitavad Eh, see võiks, eh, võiksime öelda, et eh, need hirmud on sellised ebaratsionaalsed, aga kas on tõepoolest nii üllatav, et miljonid inimesed, kelle peamine mure elus on lihtsalt kuu lõpuni jõudmine, leiavad, et nende töökohad ja elatis on olulisemad kui planeedi huku ennetamine. kodanik ei tohi jätta lahendama seda võimatut dilemmat ülemaailmselt on eh, see eh, sõnum nüüd teada, tegevusi on alustatud, eh, tippkohtumisel, kliimatippkohtumisel ÜRO-s algatas peasekretär uue tegevuskava ja ILO juhtimisele nelikümmend kuus riiki on juba allkirjad andnud selleks, et õiglane üleminek oleks nende kestliku arengukavade aluseks ja selgeks osaks, nii et see, mida Euroopa teeb oma roheleppega, seda teeb kogu maailm tegelikult kahe tuhande kolmekümnenda aasta kestliku, kestlike eesmärkide, kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks on see kõik oluline ja kui meil on üldine eesmärk mitte jätta kedagi maha kliimaneutraalsuse saavutamisel, siis ei tohiks kedagi jätta välja ka meie edasisest tööst. Euroopal on suurepärased vahendid selleks, et nende teemadega tegeleda, eriti sotsiaalsammas ja sotsiaalpartnerite osatähtsuse rõhutamine, kes on osa kõige kõigest, mida ka ILO teeb. ja minu teine eh, punkt, millele tahaksin tähelepanu pöörata, on see, et Euroopa Liidus mõistetakse ette, vajalikud on tohutud investeeringud ja selleks leitakse ka vastavad vahendid ja seda tehakse era- ja avasektori, avaliku sektori vahendite kombineerimise teel ja õiglase ülemineku fond on samuti loodud. Euroopa otsustajad peavad hindama seda, kas ettepanekud on piisavad selleks, et eh, ülesande kõrgusele jõuda. Eh, aga ka meie peame seda vaatama, see, et Makani sa-, Makani sai nüüd erisaadik ÜRO-s kliimameetmete rahastamise valdkonnas, on nii hea garantii, kui seda võib veel soovida. Te kuulsite tema ekspertarvamust juba, aga lisan veel vaid ühte talle, see, mis on ILO oma aruteludes väga olulisel kohal ja selleks on lihtsalt see, et Eh, arenguriigid ja kasvava majandusega riigid, mis on eh, meie liikmetest eh, suur hulk, näevad, et Euroopa riigid on jõudnud sellisesse majanduslikult jõukasse kohta, selliseid meetmeid kasutades, mis praegu on neile keelatud, sellised süsiniku intensiivsed meetmed ja need riigid on sellised, kus kliimamuutused tihtipeale on kõige tugevamalt tunda ja peame olema veendunud selles, et Euroopa ei jäta lihtsalt kõiki teisi maha, vaid aitab luua ka teid teistele selleks, et nad saaksid eh, kliimaalaseid meetmeid võtta. ja see tähendab seda, et ka välispoliitikas tuleb samu eh, põhimõtteid järgida, süsinikuneutraalne Euroopa Eh, sellest ei ole mingit kasu, kui kogu maailmas endiselt kasutatakse fossiilseid kütuseid, nii et eh, kliimaõiglus ja kliima rahastamine, nende kombineerimine, eh, Euroopa rohelepe üritab saavutada midagi, mida praeguseks ei ole võimalik teha, sellel me peame inimesi veenma, et on võimalik saavutada parem tulevik kliimaneutraalses töömaailmas. tahaksin teile ühe konkreetse juhtumi Eh, juhtumist rääkida. Eh, kahe tuhande eh, kolmeteistkümnendal aastal mina kohtusin Silesis söekaevanduses, mis praegu enam ei toimi, COP neljateistkümne raames selle söekaevanduse esindajatega, rääkisin üleminekust ja võin kindlalt öelda, et ma ei veennud seal kedagi, ausalt öeldes olen ma üsna kindel, et ma ei veennud isegi iseennast, kuna mingit äh, Eh, mingit alternatiivi välja pakkuda ei saanud, eh, mingeid eh, investeeringuid, uusi töökohti ja sellist viga me uuesti korrata ei saa. me ei saa seda endale lubada, meil on vaja alternatiive selleks, et parem tulevik saavutada. meie sajanda aastapäeva deklaratsioon pakub selleks tegevuskava me investeerime inimkapitali uutesse töökohtadesse ja sellega olen ma kindel, et Euroopa Liit ja ILO loovad tugeva baasi selleks, et süg-, et süvendada oma pikka ajaloolist koostööd selleks, et selle põhjapaneva küsimusega ja väga olulise küsimusega tegeleda, aitäh! aitäh! nüüd annan sõna meie järgmisele kõnelejale, proua Emma Navarro, kes on Euroopa Investeerimispanga asepresident. palun, proua Navarro, teil on sõna kümneks minutiks Good morning and I want also to start. tere hommikust, tahaksin ka esmalt äh, tänada selle äh, kutse eest ja äh, öelda, et Euroopa Parlament ja rahvusparlamendid mängivad esmatähtsat rolli selles suures üleminekus, mille käigus Euroopast saab esimene süsinikuneutraalne manner Äh, meil äh, üleminek peab olema äh, aus ja õiglane ja ei tohiks kedagi kõrvale jätta. meie kodanikud ja iseäranis noored just seda meilt nõuavadki, kiiret tegutsemist, et tulla toime kliimaalase hädaolukorraga ja. ja Euroopa äh, roheline äh, kokkulepe ja roheline äh, seadus annavad meile peatselt õiguskindlust sel teel edasi liikumiseks. me oleme kõik koos sellel teekonnal ja on selge, et see seda ei ole võimalik läbida ilma väljakutsete ja keerukate valikutsetega meie majanduse dekarboniseerimine on väga suur äh, muutus, mis äh, teisendab äh, meie elustiili ja kogu majandust. nagu härra Carney ütles, on finantseerimine esmatähtis, et seda muutust läbi viia ja sellest tahtsingi täna oma ettekandes rääkida finantseerimisest ja täpsemalt sellest, mida Euroopa Investeerimispank teeb, et toetada Euroopa Liitu Euroopa rohelise kokkuleppe elluviimisel rohelise, eh, rohelisi investeeringuid on eh, hädasti eh, tarvis, et süsinikust vabaneda ja arendada uusi suundi majanduses. Euroopa Komisjon on hinnanud, et selleks, et jõuda kliima- ja energiaeesmärkideni aastaks kaks tuhat kolmkümmend, on meil tarvis lisainvesteeringuid igal aastal kahesaja kuuekümne miljoni euro ulatuses ja selles äh, arvis, arvus ei võeta äh, arvesse äh, veel rohelise kokkuleppe Äh, tingimusi ja äh, meil on tarvis ka äh, pidada kinni oma kliimaeesmärkidest, on selge, et seda ei ole võimalik üksi saavutada. ettevõtted ja majapidamised peavad oma panuse andma ja selleks on meil tarvis finantssüsteemi, mis suunab vahendeid jätkusuutlikesse projektidesse. kliimakaalutlused on siin esmatähtsad ja need aitavad investeerida investeering, investoritel välja valida äh, sobivad äh, projektid ja kestlikkus peab olema meie investeeringute keskne idee. ja siin näitab Euroopa Liit äh, teistele eeskuju, kestliku investeeringu tegevus, tegevuskavaga Äh, mis äh, lubab teha inf-, informeeritud investeeringuotsuseid. sellega äh, saame kasutada usaldusväärseid andmeid ja lähtuda ühistest standarditest, et vältida killustamist kapitali investeeringute tulud ja äh, see on äh, esmatähtis, et rohelisi investeeringuid äh, edendada. tehnilisel tasandil tervitame, et poliitilist kokkulepet, milleni jõuti detsembris kaasseadusandjate koostöös ja äh, ootame ka delegeeritud õigusakte seotud seoses äh, kestlike investeeringutega aga näeme juba äh, finantssektoris positiivseid märke Eh, investorid eh, eh, arvestavad üha enam keskkonnalaselt sotsiaalse äringu üldjuhtimisega seotud kriteeriume oma otsustes Äh, et toime tulla kliimaohtudega. Äh, keskpangad on samuti äh, kliimapõhiseid riske arvesse võtmas ja juba on ka ette valmistamas kliimaalaseid stressiteste. kliima on esmatähtis ka meie Ehm, mm, poliitika eh, väljakujundamisest, nagu ka eh, proua Lagarde on mitmel korral Euroopa par-, eh, parlamendis öelnud, avalikud pangad on mitmepoolsed palgad ja väga olulised vahendid investeeringute hankimiseks, et läbi viia suuri muutusi. meil on võimalus teha kestlikke investeeringuid ja äh, investorid saavad kasutada ära meie äh, panga äh, rolli katalüsaatorina. meie vahendeid saab kasutada selleks, et olulisi projekte muuta atraktiivsemaks Euroopa eh, investeerimispanga eh, puhul on eh, suund selge, meie eesmärgiks on anda oma panus, toetamaks Euroopa rohelist kokkulepet ja toetada kliimaneutraalset ja vastupanuvõimelist majandust. ja see on väga tähtis meie tulevast, meie tulevast äh, majandusedu silmas pidades. pikaajaline kliimategevus äh, peab olema äh, meie esmaseks prioriteediks ja Euroopa Liit peab siin mängima juhtrolli. alates kaks tuhat kaksteist oleme pakkunud rohkem kui sada seitsekümmend miljardit eurot finantseeringuid kliimategevustele ja keskkonnaprojektidele. seda kõikjal maailmas. ja sellega oleme toetanud rohkem kui kuuesaja miljoni miljardi ulatuses eh, investeeringuid, eh, tänu eh, millele on meist saanud suurim mitmepoolne kliimategevuse finantseerija ja see, seda rolli on, on tunda ka roheliste, nende roheliste väärpaberite turul, mis on järjest kasvamas ja alates kaks, aastast kaks tuhat seitse oleme seal aktiivset rolli mänginud. võttes arvesse meie senist tegevust, on selge, et ka meie tulevast, tulevasi ambitsioone silmas pidades on tarvis aktiivsemalt tegutseda ja mõtteviisi muuta. me otsustasime november, novembris uuendada oma äh, kliimaalast äh, tegevust, äh, nõnda et me muutuksime osaliselt siis Euroopa Kliimapangaks. otsustasime äh, Eh, suurendada kliima- ja keskkonnainvesteeringuid, eh, finantseeringut aast-, eh, viiekümne protsendi nii aastaks kaks tuhat kakskümmend viis ja investeerida siis järgmise kümne aasta jooksul ühe milja-, üks miljard eurot sellesse valdkonda möödunud aastal äh, rahastasime äh, rohkem kui kahekümne ühe miljardi äh, ulatuses kliima- ja keskkonnalaseid projekte, mis on kolmkümmend neli protsenti meie kogu laenumahust see on väga hea lähtepunkt. meie teine öö, otsus on see, et öö, seome oma tegevuse Pariisi kliimaeesmärkidega, see on väga oluline, kuna ei ole mingit mõtet ühelt poolt tegutseda aktiivselt kliima vallas ja teisalt siis kahjustada või tõkestada neid tegevusi. ja lõpetame seega fossiilkütustel rajanevate projektide finantseerimise aastaks kaks tuhat kakskümmend üks ja sealhulgas ka äh, maagaasiprojektide äh, finantseerimise. meie uus kliimastrateegia on, äh, keskendub õiglasele üleminekule, kliimategevus ja õiglane üleminek on nii-öelda ühe mündi kaks poolt nagu ka varem on äh, öeldud, me saame saavutada edu äh, oma ambitsioonikate eesmärkidega äh, ainult siis, kui toetame kõige nõrgemaid ja tagame, et üleminekuprotsess on sujuv ja ei jäta kedagi kõrvale ja majandus- ja sotsiaalse äh, ühtekuuluvuse äh, toetamine on äh, väga oluline, mistõttu me oleme Euroopa Komisjoni väga oluline partner just õiglase ülemineku mehhanismi elluviimisel, mida hiljuti esitat-, esitleti. me toetame avalikke investeeringuid, millest saavad kasu inimesed piirkondade, mis sõltuvad kõige rohkem fossiilkütustest. me oleme seda teinud äh, juba pikemalt toetades üleminekut uutele majandusmudelitele. meie pank on pühendunud oma rolli täitmisel Euroopa rohelise kokkuleppe elluviimisel. teeme koostööd liikmesriikidega, Euroopa institutsioonidega ja teiste partneritega, et äh, toetada investeeringuid liikumisel äh, kliimaneutraalse äh, majanduse poole ja äh, püüdes toetada jõupingutusi äh, kliimamuutustega kohanemisel tegevuskulud äh, on märkimisväärsed, kuid tegevus, tegevusetuse kulud oleksid palju äh, suuremad. me saame kasutada äh, ka praegu ära ajalooliselt madalaid intressimäärasid, tänu millele saame oma majandusi toetada nende teel kestlikkusele. suur tänu tähelepanu eest! Our... suur tänu, proua Navarro. oleme nüüd kuulnud ära oma kolm esinejat, me peame jätma hüvasti härra Raideriga, suur tänu teile ning paluksin, et kolleeg Milosevic tuleks natuke mulle lähemale, mulle ei meeldi see tühimik siin mu kõrval. ja nüüd kõige vahetum, aktiivsem suhtlusfaas meie tänases hommikuses töövoorus härra Tomagoj Ivan Milosevic, Euroopa asjade komisjoni esimees Horvaatia parlamendist on meie, minu kolleeg siin, kes aitab mul seda vooru juhtida, aega meil on, kõik, kes soovivad sõna, saavad sõna ja nüüd saab sõna härra Canfin keskkonnakomisjonist. palun. Uh, suur tänu see lahkel loel räägiksin prantsuse keeles, kuna meil on ka tõlge. suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad, mul on väga hea meel täna siin olla, kuulasin äärmiselt tähelepanelikult tänaseid sõnavõtte. ja võtaksin paari-kolme minuti jooksul kokku, mida me siin Euroopa Parlamendis teeme seoses Euroopa rohelise kokkuleppega. meie jaoks äh, äh, väga suur enamus Euroopa Parlamendis leiab, et Euroopa roheline kokkulepe peab olema usaldusväärne ja õiglane. usaldusväärne selles mõttes, et äh, me peame tagama äh, finantskülje, vettpidavuse, seda peab, äh, sellel peab olema laiaulatuline, ulatuslik toetus Euroopa Investeerimispangalt, Kliimapangalt, Euroopa Investeerimispanga president on samuti valmis seda tegema. samuti leiame me, et me peame jõudma selleni, millest rääkis proua Navarro, nimelt taksonoomia. taksonoomia on siis selline Euroopa parameetrite kompleks kogu finantssektorile, Euroopa Investeerimispangale, keskpankadele ja nii edasi, kõigile, kes tegelevad majanduse finantseerimisega. usaldusväärsus täna äh, sõltub ka Euroopa eelarvest ja eelarve üle toimuvad praegu läbirääkimised ning Euroopa Parlament nõuab äh, omavahendeid, rohelisi omavahendeid, mis aitaksid meie majanduse üleminekut rahastada me usume, et üks osa rohelise kokkuleppe usaldusväärsusest sõltub just nimelt finantselementidest. me tahaksime ähm, mobiliseerida suurt osa Euroopa Parlamendi fraktsioonidest selle äh, töö toetuseks ja see on võimalik, uskuge mind. teine usaldusväärse element on tööstuse sellel on tööstuse mõõde, väga tore, kui meil on ilusad õilsad eesmärgid, äh, kliimaneutraalsus kaks tuhat viiskümmend, heitmete neutraalsus kaks tuhat viiskümmend, aga kui tööstuse tasandil ei töötata välja lahendusi, kui meil ei ole väärtuste ahelt, ahelaid, siis jääb see ainult eesmärgiks paberil me teeme koostööd Euroopa Komisjoniga selleks, et töötada välja tööstusstrateegia. mida tähendab äh, Euroopa tööstusbaas, mis on tugev, aga samas ka äh, süsinikdioksiidi heitmete seisukohast äh, neutraalne, mida see tähendab terasetööstuse jaoks, autotööstuse jaoks, mida see tähendab kõikide tööstussektorite jaoks, kus Euroopa Liidul on äh, tähtis roll maailma areenil seda peame välja töötama, selle peame, selle üle peame mõtlema ja seetõttu Euroopa Parlamendis töötame me äh, süsiniku äh, mehhanismi piiridel, kui äh, süsinikuheitmed suurenevad, jah, nii see on äh, praegu, siis tuleb tagada, et oleks mehhanism, mis äh, tagaks võrdsed mängureeglid Euroopa tööstusele, vastasel korral kannatame kõik, me, meil kolivad välja heitmed Euroopast ja kolivad välja ka töökohad üheaegselt. niisiis äh, usaldusväärsuses on finantssektori mõõde ja tööstuse mõõde. ja siis äh, õiglus äh, teie, härra Raider, mainisite õiglase ülemineku mehhanismi, kui Euroopas töötatakse sellise mehhanismi kallal, siis sellepärast, et Euroopa Parlament nõudis seda. see mõte sündis Euroopa Parlamendis ja siin on kaks mõõdet, territoriaalne õiglus ja sotsiaalne õigus. see mehhanism peab olema suunatud nendele piirkondadele, kes vajavad seda mehhanismi rohkem ning see peab olema lepingu kujul. me ei peaks pakkuma mitte ainult toetusi, raha äh, ilma igasuguse, äh, ilma midagi vastu nõudmata. see peab olema otseselt äh, tingimuslikult seotud äh, õiglase ülemineku kohaliku välja töötatud plaaniga. Euroopa Komisjon soovib saada, Euroopa Komisjonilt soovime saada rohkem raha ja samuti ka öö, äh, selgeid konkreetseid kohustusi, mis aitavad meil liikuda puhta transpordi ja, ähm, ja nii edasi ja nii edasi suunas nendes piirkondades, milleks need vahendid on mõeldud. on ka palju erinevaid mõõtmeid muidugi, ma ei saa neist põhjalikult täna rääkida, aega ei ole, aga ütleksin liikmesriikide parlamentide kolleegidele, et just nimelt need piirkonnad, kes tunnevad, et see üleminek mõjutab neid negatiivselt, Euroopa Parlament, teadke, toetab teid, me tahame lihtsalt et meie plaanid oleksid usaldusväärsed ka tööstuse valdkonnas äh, ja et me ei peaks valima äh, kliima ning äh, töökohtade vahel, me tahaksime ka sotsiaalsel plaanil õiglast üleminekut, sellepärast et poleks midagi halvemat, kui süsinikuneutraalsuse osas üks osa Euroopast teeb edusamme ja teised jäävad maha. aitäh! ja nüüd siis pean ma kõigepealt andma sõna äh, sõnavõtjatele saalist, siis annan sõna äh, esinejatele vastu, suur tänu kõigile, kes kes äh, esitasid kirjalikud taotlused, palun piirduge kahe minutiga ja nüüd saab sõna härra Michal Bach, palun. head kolleegid, meie Euroopas kuulutame hea meelega, et oleme juhtpositsioonil kliimameetmete valdkonnas, aga peame olema ettevaatlikud, kui me kahe tuhande viiekümnendaks aastaks seame eesmärke, mis ei ole saavutatavad ja kui Euroopa Liidu eh, majandusvõimalused on sellised, mida ei tohiks eh, liiga eh, välja venitada kliimaneutraalsus Euroopas, selleks, selle saavutamiseks tuleb tegutseda ka riiklikul tasandil, selge on see, et meetmeid eh, tuleb võtta kliimameetmetega võitlemiseks ja samas eh, struktuurimuutuste kulusid tuleb samuti silmas pidada, kodanikud, aga ka, aga ka äriühingud, ettevõtted eh, saavad olema sellest koormatud ja nende pingutusi tuleb pehmendada. kindlasti on seal selles protsessis võitjaid, aga seal on ka kaotajaid, seda tuleb inimestele ausalt öelda. et Saksamaal näiteks eh, praegu lõpetame me ka eh, lõpetame me nii söeenergia, eh, söest saadava energia kui ka tuumaenergia kasutamist praegu viiskümmend viis protsenti võeti kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks eh, meie kantsleri sõnul, me üritame vähendada kasvuhoonegaaside heidet, me võtame kõik eh, selle oma kätesse, tegu on tööstusriigiga ikkagi ja loomulikult tuleb eh, rahastamises seda kõike toetada, sellegipoolest ma hoiatan selle eest, et me kliimameetmeteks ei, et kliima, kliimameetmeteks tuleb eh, sellegipoolest ka eh, stabiilsusstandardeid eh, silmas pidada, investeeringuid ei tohiks, investeeringute üle ei tohiks langetada otsuseid ainult nende kestlikkusele tuginedes. see meie finantsturgude stabiilsust ja innovatsiooni takistaks, aitäh Next... suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Tillier Prantsusmaalt. Euh, la... suur tänu, äh, lugupeetud äh, juhataja, ma arvan, et me oleme teadlaste vallas saavutanud konsensuse ja ka üldiselt ühiskonnas ka, et me peame reformide vallas tegutsema kiiremini, et võidelda kliimamuutuse vastu me peame mõtlema sellele, mis on kõige olulisem. tegelikult see ülesanne, mis on meie ees, on suur ja see on seotud ka finantseerimisega. me peame mõtlema selle üle, millist metoodikat rakendada, kolleeg Pascal Canfin äh, rääkis sellest väga õigesti, meil on vaja ka usaldusväärsust finantssektori jaoks, tööstussektori jaoks ja meil on vaja ka õigusloojatena usaldusväärsust. meie oleme need, kes on, kes õigusraamistikku kujundavad ja me peaksime seetõttu seda põhjalikumalt mõtlema metoodika üle. Euroopa Parlament, institutsioonid Euroopa tasandilt ning liikmesriikide parlamendid peavad tegutsema koos paralleelselt, me peaksime mõtlema ühiselt selle peale, kuidas me saaksime kõiki projekte omavahel kooskõlastada et meie prioriteediks olekski energia üleminek ning võitlus kliimamuutuse vastu. kutsun üles kõiki äh, kiiresti metoodika üle järele mõtlema, aitäh! suur tänu! kui teil on konkreetseid küsimusi meie tänastele esinejatele, siis palun andke sellest ka märku. härra Popp Rumeeniast austatud äh, Euroopa Parlamendi liikmed, liikmesriikide parlamentide liikmed, äh, ma arvan, et me kõik äh, toetame kliimamuutusega seotud ambitsioonikat eesmärki ja rahastamisvahendeid on vaja märkimisväärselt selleks, et rohelise kokkuleppe prioriteete rahastada. ning me peame ütlema, et see ei tohiks mõjutada struktuuri ning ühtekuuluvusfonde meil on vaja ka prognoose, uuringuid äh, saavutuste kohta kahe tuhande kolmekümnenda, kahe tuhande viiekümnenda aasta eesmärgide suunas liikumise kohta kõikides liikmesriikides. see peaks kajastama finantsinvesteeringuid äh, lühiajaliselt ja pikaajaliselt. kliimamuutus on prioriteet, mille puhul me enam oodata ei saa, aga arvesse peame võtma asjaolusid, et üleminek rohelisele majandusele on kulukas liikmesriikide jaoks Äh, see sõltub loomulikult ka riikide arengustaadiumist äh, ja asjaoludest, paljudes liikmesriikides on vaja suuri taristuinvesteeringuid ja äh, rohelise kokkuleppe rakendamine peaks arvesse võtma sotsiaalseid kulusid ning konkurentsivõimet mul on suur küsimus, Euroopa Liidus ei ole piirge, kuidas Euro-, piire, kuidas Euroopa Liit kavatseb teiste majandusruumidega koostööd teha, kes ei ole valmis samasuguseid äh, kliima või keskkonnaga seotud kohustusi võtma. aitäh ja järgmisena saab sõna Soomest härra Vadainen, Vargiainen, härra Vargiainen. suur tänu, juhataja paljulubavad sõnavõtud, sellepärast et paistab, et mõtteviisid on muutumas, mõtteviisid hõlmavad nii väärtusi kui ka ootusi, mis on veel olulisemad. turumajandus tugineb ootustele ning üleminek fossiilkütuste vajal, vabale majandusele on pikaajaline protsess ning eeldab kõikehõlmavat investeeringute ümbersuunamist see kõik sõltub äh, sellest ka, mida äh, investorid ootavad ning soovivad. Euroopa Investeerimispanga poliitikal on loomulikult otsene mõju investeeringutele, aga kõige olulisem on see, et ettevõtted ja investorid peavad hakkama ette kujutama sellist tulevikku, kus on vähem atraktiivne olla sõltuv äh, fossiilkütuste põhisest energiatootmisest nii et ma liialdan ainult vähe, kui ma ütlen, et äh, tegemikult, tegelikult on tegemist ootuste haldamise ülesandega. sellisel moel äh, saame turu jõudusid täielikult äh, suunata ja ka indiviidide, indiviide suunata, kelle individuaalsed tegevused samuti mõjutavad meie eesmärkide saavutamist. ja TCFD, kliimaga seotud finantsteabe avaldamise töörühma soovitused ja taksonoomia on headeks instrumentideks selles koostöös ja kui me räägime investorite tegevusest, siis raha äh, otsustab kõik, investorid äh, investeerivad äh, fossiilkütuste vabasse tulevikku, kui see on nende jaoks atraktiivne. Euroopa Liit peaks minu arvates tegema kõik selleks, et need, seda ootuste muutust veelgi mõjutada. minu meelest oleks üheks tugevaks vahendiks aga süsinikdioksiidi eelarve, Euroopa Liidu süsinikdioksiidi eelarve äh, ja äh, heitmete õiguste hinna ärakasutamine, mida mingil hetkel siis hakatakse ka kasutama ka üldiselt rahvusvahelisel tasandil. suur tänu, härra Vartainen, ja nüüd saab sõna Küprosest proua Stavaro. kallid kolleegid mul on äärmiselt hea meel, et äh, saan rääkida Euroopa rohelisest kokkuleppest, mis on ambitsioonikas äh, ja mille keskmes on ikkagi ennekõike inimesed. ma loodan, et äh, see üleminek on ka sujuv ma olen nõus nendega, kes on öelnud, et liikmesriigid ja piirkonnad, kus on keskkonnaalased saavutused olnud väiksemad, et need piirkonnad ja liikmesriigid vajavad abi. meil on tõesti vaja õiglase ülemineku fondi ning ma loodan, et õiglase ülemineku rahastu pakub institutsioonilist, rahalist, korralduslikku toetust nendele piirkondadele, kes kannatavad kliimamuutuse all kõige rohkem ning aitavad nendel piirkondadel tempokamalt tegutseda selleks, et kliimaga seotud eesmärke saavutada. kliimamuutuse negatiivne mõju eeldab, et me tegutseme terviklikult et võidelda kliimamuutuse vastu. meil peavad olema liik-, riiklikud äh, meetmed ja Euroopa Liidu poliitikat tuleb ka koordineerida. põllumajandus, energia, transporttööstus, tervishoid, äh, majandus, keskkond, kõik need valdkonnad peavad olema omavahel kooskõlastatud, et tegutseda sünergiliselt. kõik tühis, äh, sidusrühmad kõikidel juhtimistasanditel peavad olema kaasatud. lõpetuseks tahaksin ma öelda, et kui me räägime stiimulitest, siis meil peavad olema stiimulid selleks, et kasutada investeeringuid selle liikumise toetamiseks, et toetada taastuvkütuste kasutamist ning energia ning kliimaeesmärkide saavutamist elektriga seotud küsimused tuleb lahendada, puhast transport sealhulgas, maagaasi kasutamine energias, transpordis uute taastuvkütuseallikate väljatöötamine, kõik äh, sellised algatused võivad aidata kaasa äh, kliimamuutuse negatiivsete äh, aspektide kontrolli all hoidmisel, aitäh, ja nüüd Poola ja härra Stšotšetški, ütleb proua juhataja. Szanowni Państwo. suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad, austatud juhataja kallid esinejad. Euroopa roheline kokkulepe on äh, vägagi helge perspektiiv, Poola annab endast parima selleks, et saavutada püstitatud eesmärgid. oma aruteludes oleme keskendunud kliimapoliitikale kliimapoliitika on loomulikult äärmiselt oluline, kui meid ümbritseb ülemaailmne kliima soojendamine. Äh, söe roll on väga väike, gaas gaasiheitmete ähm, määr on ainult viisteist protsenti väiksem kui äh, söesektori heitmete määr äh, ja Poola peab seetõttu äh, leppima eesmärkidega, mis ei ole meie võimalustega kooskõlas, meil on väga suured võlad, mis tuleb tagasi maksta ning ajaloolistel põhjustel ähm, Poolat äh, okupeeris Nõukogude Liit viiskümmend aastat, äh, oleme me seetõttu viiskümmend aastat maha jäänud teistest. mis tähendab seda, et meil on jäänud palju tööd teha, et teistele järele jõuda. ümberstruktureerimise ulatus on lihtsalt nii suur, et äh, me peame kogu oma tootmissüsteemi muutma seitse koma viis miljardit eurot õiglase ülemineku rahastust on piisake vett ookeani me armastame küll seda Euroopa rohelist kokkulepet, aga meie ühiskonna eripärade tõttu võime me saavutada eesmärke ainult kahekümne esimese sajandi teises pooles lugupeetud daamid ja härrad, meil on äh, kolmkümmend äh, mittetoimivat kaevandust, meil ei ole vahendeid selleks, et neid piirkondi äh, ümber struktureerida ja on tulemas uusi kaevandusi, üks söekaevandus hõlmab umbes kolme tuhandet äh, kaevurit ning kokku kümmet tuhandet töötajat, kes on kaudselt sellega seotud. nii et mõelge tööhõive peale samuti meie perspektiivist, meie üleminek äh, me oleme sellega pihta hakanud, sellega kaasnevad kulud, aga selle tempo peab ikkagi vastama äh, liikmesriikide võimalustele viissada äh, miljonit eurot läheb vaja selleks, et ümber struktureerida üks äh, söekaevandus ja meie ajaloolistel asjaolude tõttu on see tee meie jaoks äärmiselt keeruline, me anname muidugi endast parima, aga meie eripärad äh, võimaldavad, muudavad selle ülesande meie jaoks väga keeruliseks. suur tänu ja härra Tušek Horvaatiast, palun. Posljedice suur tänu, lugupeetud juhataja, kliimamuutuse tagajärgi tunneme me kogu maailmas ja seetõttu on see prioriteediks kogu maailmas kõige kõrgemal poliitilisel tasandil. Horvaatia tervitab Euroopa rohelist kokkulepet, dokumenti, mis hõlmab kõiki majandussektoreid. see ei peaks olema mitte ainult plaan, et saavutada heitmete vaba majandus, vaid plaan kujundada ümber kogu Euroopa majanduse. keskkonna üleminek peaks puhuma hoogu sisse uuele majandusele, uutele keskkonnasõbralike tehnoloogiate äh, väljatöötamisele ning peaks looma ka ühtse rohelise Euroopa turu. kõik sektorid peavad oma tegevusse keskkonnasõbralikke meetmeid lõimima, seda tuleb teha ka avalike hangete kaudu, sellisel juhul tagame me kestliku äh, tarbimise, tootmise ning töökohad me peame aga tagama ka piisavad energiavarud. Horvaatia on väike riik, meie jaoks äh, on üheks võimaluseks energiavarud, me oleme geograafiliselt väga heal positsioonil, et kasutada päikeseenergiat kui odavaimat energiat Euroopa Liidus. kõik riigid peavad prioriteediks seadma need energiavarud, mis on nende käsutuses. aga samas kõikide liikmesriikide algus ei ole ühesugune, algustingimused ei ole ühesugused, mõned sõltuvad vägagi fossiilkütustest ning Euroopa rohelist kokkulepet tuleb seetõttu jõustada õiglaselt õiglaselt. kõigi jaoks arvesse tuleb võtta piirkondade eripärasid. Euroopa Liit järgmise kümne aasta jooksul kasutab ära vähemalt ühe triljoni eurot roheliseks üleminekuks, järgmine mitmeaastane finantsraamistik on seetõttu äärmiselt olulise tähtsusega. seistes silmitsi sellise ülemaailmse väljakutsega, peame me olema siiski valmis kompromissiks ning me ei tohi seada ohtu ühtekuuluvuspoliitika vahendeid. suur tänu! ja nüüd annan sõna jällegi meie esinejatele, ehkki ei olnud ühtegi konkreetset küsimust teile, võib-olla siis oli, tõstatati siiski teemad, mis olid teiega seotud ja Mark Carney, võib-olla räägiksite sellest seitsmest koma viiest miljardist, millest rääkis Poola kolleeg ja räägiksite finantssektori võimalikust panusest. kohe vastuolude kallale, eks ole, jah. lugupeetud äh, juhataja, mul on neli märkust, kõigepealt Ara Kampani sõnavõtt ja yeah meie Rumeenia äh, parlamendiliikme kolleeg, kes äh, samuti sama teema tõstatas, kui me räägime teiste äh, liikmesriikide lähenemist COP kahekümne kuue protsessile ja Euroopa Liidu protsessile, Scope kolm heitmed, mida rohkem Scope kolm heitmeid on kaasatud, seda rohkem kaasatakse ka teisi piirkondi, väiksemaid ettevõtteid ning seda rohkem tuleb ka mängu ülemaailmsel tasandil ettevõtteid, see on väga positiivne. teiseks, äh, artikkel kuus äh, COP protsessis äh, võimaldab piiriülest offset turgu, seda tuleb kasutada ja jah, kolmandaks, piiridel kasutatav äh, süsiniku tariif äh, on kindlasti üks asi, mida võib äh, kasutada, aga enne seda saab teha veel kahte positiivset asja, nagu ma ütlesin. siis teie küsimus seoses pi-, eelarvevahenditega ja eelarvevahendite piiratusega, mina ei saa muidugi teie suurusjärkudest siin rääkida ega kommenteerida neid suurusjärke. proua Navarro töö Euroopa Investeerimispangas on kõige tõhusamaid mooduseid, kuidas kasutada avalikke vahendeid ära positiivse muutuse toetamiseks ja samuti siis rohelise kokkuleppe tagatise komponent, mis on väga oluline, aitab seda teha. see aitab kliimapoliitika riski äh, maandada ja siinkohal äh, olen täiesti nõus Soome kõneleja sõnavõtuga. ootused on väga olulised ning ootuste suunamine positiivse dünaamika toetuseks on äärmiselt oluline. Euroopa äh, on seda juba teinud ja seetõttu erasektori ettevõtted on samuti juba äh, sisenenud sellesse positiivsesse dünaamikasse ja meie tegevus äh, saab sellest uut hoogu juurde. ja lõpetuseks terve rida sõnavõtjaid õigusega rõhutasid, nii nagu ka teie, seda, kui oluline on õiglane üleminek ja õiglase ülemineku mehhanismid. teataval määral võib öelda, et suuremate ettevõtete eesmärgid võivad aidata sellele protsessile kaasa, aga põhimõtteliselt parlamendid on siin vastutaval kohal, nii Euroopa Parlament kui ka liikmesriikide parlamendid peavad aitama neid mehhanisme välja töötada, mõnikord kaasates erasektorit. ja lõpetuseks toetan täielikult seda, mida ütles Kai Vaider oma sõnavõtus, me räägime siin sotsiaalsest õiglusest, aga isegi äh, kui seda ei ei oleks, äh, siis äh, ebaõiglane lähenemisviis õõnestaks meie poliitilist äh, tegevust. meil siin alguses räägiti nii-öelda kaotajatest ja võitjatest, mida arvab sellest meie tööjõud? inimesed üldiselt tahavad töö, rohelist kokkulepet, aga võib-olla tööjõu esindajad ei arva niiviisi. suur tänu, nagu ma ütlesin oma esimeses sõnavõtus, Äh, meie arutelud ka töömaailmas on, on muutunud, mõtteviis on muutunud väga lühikese aja jooksul, tööturu osapooled, ma ei esinda neist kumbagi osapoolt, aga, aga võin siis ka öelda vaatlejana, et tööturu osapooled väga kiiresti ning äh, üldiselt on saavutanud ülemaailmse konsensuse selles osas, millises suunas liikuda töökohad, tööhõivega seotud huvid peavad olema keskkonnahuvidega kooskõlas. aga ärge looge illusioone, see on äärmiselt keeruline protsess ning ambitsioonid peavad olema suured ma ütlesin alguses, et usaldus on problemaatiline, sellest räägiti siin põhjalikult, see on oluline. meil on vaja finants, finantseerimise usaldusväärsust, sellest on ka räägitud täna palju. kaasata tuleb erasektor, kaasata tulevad era, avalikud investeeringud. meil on vaja ka õigluse usaldusväärsuse kontrolli me peame analüüsima neid, kes on, jäävad kaotajateks ja kes on võitjad ja kaotajad jäävad kaotajaks ainult siis, kui me ei võta vajalikke meetmeid. kaotajad ei ole iseenesest kaotajad, vaid nad muutuvad kaotajaks siis, kui poliitiliste meetmetega neid ei toetata nii et ähm, keskkonnakomisjoni esimehele ütleksin ma, et äh, tõesti usaldusküsimus äh, on oluline ka tööstuse seisukohast tööstustaristu, tööstuspoliitika, tööturu ähm, tagajärjed, kõik see nõuab tõsist planeerimist ning analüüsimist ja rohkem kui kuskil mujal on tööturu osapoolte vaheline dialoog ning tööturu osapoolte osalus äh, tähtsal kohal. olgu tegemist siis kas äh, söesektoriga, terasesektoriga, metallisektoriga, äh, kõik needsamad teemad tõstatuvad ja Euroopa viis asju teha, Euroopa sotsiaalne sammas äh, on ähm, siin meile abiks. ja veel usalduse kohta, nagu ütles Mark Kaani, ma olen nõus Soome kolleegiga, usaldust, ootuste haldamine on oluline, ootus, ootuste haldamine selleks, et investorid eh, ning rahavood liiguksid õiges suunas, aga samuti me peame suunama ka kodanike ootusi, nõndanimetatud kaotajate ja võitjate ootusi, sellepärast et selle protsessi poliitiline legitiimsus sünnib just nimelt sellest. ma tunnen natukene muret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 ma saan aru, et äh, siin on teatavaid küsimusi selle suhtes, äh, kuidas äh, on Euroopa roheline kokkulepe seotud teiste väga oluliste eesmärkidega Euroopas, majandus- ja kasvupakt, maksualased algatused ja nii edasi. aga oleks äärmiselt problemaatiline, kui arvatakse, hakatakse arvama, et Euroopa roheline kokkulepe konkureerib teiste eesmärkidega või on nendega vastuolus. minu arust on seetõttu äärmiselt oluline, et Euroopa roheline kokkulepe, mis on ka plaanis on äh, üks osa Euroopa kasvustrateegiast, mitte lihtsalt mingisugune lisand sellele. aitäh, proua Navarro, veel kord selle rahastamise kohta ja EIB rolli kohta. aitäh investeerimispank ja seda juba mainiti, on teatud viisil tõhus meetod nende investeeringute toetamiseks. nagu ma juba ütlesin, meie oleme Euroopa Liidu liikmesriikide pank, kapital sinna suunatakse ja selle kapitaliga või teatava hulgaga sellest on võimalik seda rahastamist toetada ja suunata see nende investeeringute poole, mis on kestlikkuse seisukohast Euroopas olulised ja majandusõitsengu seisukohast olulised. loomulikult peame me keskenduma sellele kohandamisele, seda ja õiglusele, seda juba mainiti, see saab olema keskse tähtsusega, aga lõppude lõpuks on tegu ikkagi eh, ajakohastamisprotsessiga ja kui me peame eh, selle ülemineku läbima, eh, siis need, keda see kõige rohkem mõjutab, kannatavad võib-olla rohkemgi, kui me seda edasi lükkame, nii et peame tegema seda, millega me praegu juba tegeleme Euroopas, et peame ennast valmistama selleks üleminekuks ette ja peame seda tegema nii, et kõik piirkonnad saaksid osa sellest moderniseerimisprotsessist. ja viimaseks märkuseks loomulikult on see kriitilise tähtsusega Eh, loomulikult on vaja, et ka teised riigid tuleksid kaasa Euroopaga, aga me näeme, et paljudes riikides see toetus on olemas, isegi mõndades piirkondades, mis võib-olla ei ole hetkel veel nii palju sõna võtnud sel teemal, aga on kodanikke või on piirkondi riikide siseselt, kes kutsuvad üles kliimaküsimustega tegelema ja kliima hädaolukorda välja kuulutama. kodanikud on mures ja loomulikult Euroopas on meil siin see sotsiaalne mõõde, aga see mõõde on ka väljaspool Euroopat ja me peame jätkuvalt toetama seda, nagu Euroopa Liit praegu juba teeb suurima doonorina maailmas, nii et me peame toetama kõiki neid äh, arenguriike, kasvava majandusega üleminekuriike nende äh, üleminekul. ja me teame, et äh, arenguabi ja kliima on selgelt seotud. aitäh. aitäh. annan nüüd Domagoj Miloševičile sõna Horvaatia parlamendist, kes juhatab järgmist vooru. aitäh. nüüd Küprose kolleegist, kolleeg saab sõna, palun. υπό το φως της επικείμενης οριστικής Aitäh. see, et USA taganes nüüd Pariisi kokkuleppest äh, tekitab äh, muresid ja tahaksin neid äh, muresid siin, äh, siin käsitleda. Need on seotud Euroopa ettevõtetega, nende konkurentsivõimega sellega, millised on suurenevad tootmiskulud. teised ettevõtted väljaspool Euroopat ei ole nende kohustustega seotud, mis Euroopa Liit endale võttis seoses kliimamuutuste vastase võitlusega see tähendab seda, et meil on vaja nutikaid investeeringuid, mille abil Euroopa ettevõtetel on võimalik kasvada ja meie kodanike heaolu on võimalik suurendada, me peame tagama seda et või selle, et me peame kinni küll keskkonna kohustustest, aga see ei sea ohtu meie ettevõtete ettevõtete säilimist ja et see ei tähendaks seda, et väljaspoolt Euroopat tulevad ettevõtted saaksid lõigata kasu sellest olukorrast. ka sotsiaalsed aspektid roheleppe puhul on midagi, mida tuleb vaadata liikmesriikide kaupa selleks, et hinnata, kas toimuv on õiglane ja selleks, et tagada, et see ei vii väljajätmise või isoleerimiseni. me peame tagama selle, et kõik liikmesriigid eh, koos eh, saaksid vastu astuda nendele ette, eh, nendele väljakutsetele. roheline kokkulepe on olulise, seal keskse tähtsusega ja on vaja meelestatust muuta selleks, et kodanikud ja ettevõtted tõepoolest oleksid kaasatud ja tahaksid osaleda me vaatame, mis eh, toimub, eh, siis kuidas tasandada eh, seda, neid tingimusi meie ja teiste vahel. aitäh, Luksemburgist, palun, kolleeg. Euh, äh, tere kõigile, aitäh kõigile mm, kõnelejatele äh, otsustavuse eest ja ka selle eest, et äh, jagate nii-öelda sama diagnoosi Äh, mina äh, Öö, äh, olen öö, ähm, vastutanud ühe öö, äh, ühingu eest, kellel on, olen näinud erinevaid esindajaid Euroopa Investeerimispangast ja muudest pankadest ja nendega kõnelenud ja kui ma Luksemburgi tagasi läksin, ja äh, seal inimestega rääkisin, siis ähm, märkasin, et äh, äh, nemad ei ole nõus selle hinnanguga, arvavad, et asjad peaksid minema edasi nii nagu varemgi, et noh, võib-olla tuleb kohaneda, aga et tuleks läbi viia suur paradigma muutus, seda ei ole ja need kliimaga seotud finantsteabe avaldamise äh, nõuded on juba äh, täiesti tundmatud, et lisaks vastupanule nii-öelda inimeste tasandil on ka asutustes äh, sedasama tunda, inimesed ei ole nende hinnangutega nõus, nii et kui te saaksite jagada keskpankuritega äh, kogu seda infot, sest osa on neist äh, ka ju kliimaskeptikud, et kuidas siis äh, riikides koha peal tegelikult tagada seda, et, et kliimapoliitikat saaks üldse ellu viia nii-öelda ülalt alla ja seda soovib ju ka suur osa rahvastikust, mis järjest kasvab, kuid ei ole veel päris enamus. aga siiski Äh, kuidas saame siis äh, loota, et me saame neid poliitikaid ellu äh, viia ja tuleme toime ka selle vastupanuga, aitäh! Thank you and now... aitäh! härra Mikelev Maltalt, palun! suur tänu! homsest alates hakkab eh, nõukogu hak-, eh, kavandama, kuidas eh, kuidas kasutada meie vahendeid järgmise seitsme aasta jooksul, millised on meie prioriteedid, sellest sõltub, kas meil õnnestub pakette suunata erinevatele liikmesriikidele ja igal juhul Euroopa poliitikameetmed on meie tegevuse keskmes. ma olen nõus, et me peame kliimamuutustega tegelema ja me peame tagama selle, et kedagi ei jäeta maha selles tegevuses. me peame tagama selle, et muutus või üleminek saab olema sotsiaalne ja ka majanduslikult mõistlik. mitmekesisus peaks olema meie jaoks eh, siin kasulik. peaksime vaatama paindlikke vahendeid, ilma nendeta ei ole võimalik jõuda meie eesmärkideni kui me loeme sellise, loome selliseid süsteeme, mis meile abiks ei ole, siis ei ole sellest äh, mingit kasu, nagu president Sassoli ütles, äh, mõeldakse vahel ainult oma riigile, mitte Euroopale tervikuna ja on väga tore kuulda siin ka eksperte USA-st, aga me vaatame liiga kaugele, me ei vaata oma naaberriikidesse, me ei tohiks äh, ignoreerida seda asjaolu, et väikesed liikmesriigid on teistmoodi mõjutatud nendes protsessides, kuna nad on väga haavatavad. Euroopa kaart kujundatakse selle tegevuse käigus ümber, me teame, et eh, need äärmuslikud ilmastikutingimused eh, suurendavad eh, ja rõhutavad neid probleeme, millega me silmitsi seisame, kuna väiksematel liikmesriikidel ei ole võimalik kasutada mastaabisäästu me ei tohi unustada seda, et alternatiivsed energiaallikad võivad eh, tuua kaasa selle, et mõned liikmesriigid jäävad lihtsalt arengus maha, nii et meil on vaja tugevat juhtivat rolli ja samas peame me silmas pidama ka seda, et kõikides liikmesriikides on olukord erinev. nii et eh, siis alles eh, tuleb vaadata liikmesriikidest ja nende liikmesriike ja nende parlamente, eelkõige peame me silmas pidama seda, et Euroopa on üks kontinent ja lisaks sellele tuleb vaadata ka riiklikke eripärasid, me teame, et roheline kokkulepe on väga oluline, aga samas tuleb kindlasti silmas pidada ka sotsiaalset ja õiglast edasiminekut. me leiame, et see väljakutse, mis meie ees seisab, on Eh, algatuseks meie elu eh, muutumisele, nii et peame mõtle, muutma ka oma mõttelaadi. aitäh, natuke pikaks läks, aga sellegipoolest proua Gretu Rumeeniast, palun. I m sorry uh,, thank you very much. suur tänu. ma kordan siin veel mõnda välja toodud mõtet, meie eesmärgid on ambitsioonikad ja, ja Eh, mõistlikud, aga me peame rakendamises vigu vältima. roheline kokkulepe ei ole mingisugune avalik, eh, avaliku eh, reklaamifirma mis võistleb nende reostavate firmadega. suured muutused meie majandused, majanduses, halduses, ühiskonnas, võttes seda kõike arvesse, on rohelises leppes vaja rohkem kui lihtsalt soovi hästi käituda Euroopa kodanike ees seisab valulik üleminek eh, ja nad mäletavad veel üleminekut turumajandusele ja seda, et tuhanded ettevõtted suleti Rumeenias nelja ja viie miljoni vahemikku jäi see hulk inimesi, kes lahkusid riigist sel põhjusel. Euroopa lääne osades ei ei ole kunagi töötajad olnud sellisest olukorrast mõjutatud. Brexit, kollavestid ja muud liikumised. see kõik näitab, et kasvav ebavõrdsus on selgelt seotud nii-öelda bad for the money reformidega, igasugused uued majandusreformid muudavad kodanikud väga tundlikuks ja ei pane neid toetama neid äh, õiglase, neid, äh, neid eesmärke, kui me õiglast üleminekut ei taga, kui äh, kui me kasutame oma eelarvest ainult üht protsenti, et seda kõike saavutada, siis ei ole see võimalik, peame rääkima oma valitsustega selleks, et, et kui me praegu eh, peame kinni sellest kasinuspoliitikast, eh, siis eh, sellega ei ole võimalik edasi liikuda, kui me ei tegutse koos ülemaailmselt selleks, et teised teeksid sama, see kõik kukuks läbi kui teised liiguvad teises suunas, siis ei peaks seal olema suur asi, kui meie oleme esimesed. aitäh, nüüd Bosnia-Hertsegoviina kolleeg, palun. Hvala lijepa, uvaženi predsjednici parlamenata, poštovane... suur tänu, daamid ja härrad. mina olen siin Bosnia-Hertsegoviina parlamendi nimel. meie kogeme samuti üha üha äärmuslikumaid ilmastikutingimusi ja seda kogu maailmas tegelikult eh, kliima muutub ja see muudab maailma pöördumatult. ja see muudab meie ökosüsteeme. see, et me ei ole piisavalt valmis eh, kliimamuutusteks, eh, mõjutab negatiivselt ka majanduskasvu, kõik need metsatulekahjud ja muu toob kaasa selle, et et eh, majanduse olukord ka kehve, muutub kehvemaks. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal toimusid eh, suured üleujutused Bosnia-Hertsegoviinas ja eh, selle tõttu kannatas, kannatas ka meie majandus ja kõik muu. nii et ma leian, et on väga oluline, et Bosnia-Hertsegoviina oleks üks nendest riikidest, kes Eh, Pariisi leppega on liitunud ja kes tahavad samuti üritada eh, piirata kliimamuutusi. nüüd eh, minu seisukohast seadusandjana on selgelt oluline aidata kaasa meie loodusliku keskkonna säilitamisele meie eelarvepoliitikas ja mujal peame me rohkem pöörama tähelepanu sellele, et me investeeriksime ka tööstusinnovatsiooni, mis põhineb äh, rohelistel energiaallikatel ja selleks ettevalmistamisel, et me oleksime võimeline metsatulekahjudega toime tulema tulevikus, siis meie puhul konkreetselt kliimamuutused ei ole midagi, millega ükski riik saaks üksinda hakkama, seepärast peame koos tööd tegema selleks, et leida ja panna paika need ühised eesmärgid ja silmas tuleks pidada seda, et kliimamuutused piire ei tunne. aitäh, nüüd Eesti, palun, härra Sütt. And uh, I enjoy that it's lively and aitäh väga tore, et arutelu on väga elav, meil on väga erinevad arvamused, ma arvan, et küsimus ei ole selles, kuidas, kas üle minna, vaid selles, kuidas selle üleminekuga toime tulla. ja selles, mida me kõik saame teha koos ja mida kõik liikmesriigid saame teha, loomulikult ka Eesti jaoks selle ülemineku haldamine on suureks väljakutseks. jah, tõepoolest, raha on selleks vaja, aga ma arvan, et nagu paljud juba ütlesid, rahastust on palju EIB-st, eh, e õiglase ülemineku fond on meil olemas eh, ja ka erasektorit eh, tuleb tagant utsitada selleks, et üleminekuga tegeleda, nii et ma tahaksin, et me näeksime seda rohkem võimalusena ja võimalusena innovatsiooni edendada, teadustööd, innovatsiooni edendada ja kui meie Euroopas oleme süsinikuneutraalsuse osas juhtival kohal, siis annab see meile eelise ülemaailmsel tasandil ja mitte ainult olemasolevad tehnoloogiad ei vii meid meie lõppeesmärgini, vaid ka uus tehnoloogia, mille me arvame, me oleme võimelised leidma ja kui me need kaks kombineerime, siis on see just oluline, et me saaksime edasi liikuda mida rohkem me vaatame innovatsiooni külge kliimamuutustega seotud ülemineku puhul, seda enam ja seda konkurentsivõimelisemaks muutub Euroopa, ma arvan, maailma tasandil ja kui me alustasime terase ja söe, söeühendusena, siis nüüd on aeg tulnud uute, uusi tehnoloogiaid kasutada. aitäh, proua Sikkut Eestist, palun Thank you, chair. aitäh. see üleminek süsinikuneutraalsusele tervitan seda, nagu mu kolleeg juba ütles, tuleb näha seda võimaluseni ja olen sellega täiesti nõus, eriti kuna meil on olemas juba vahendid selleks, et teadustööd, arendustegevust, innovatsiooni toetada, rohelist, rohelise tehnoloogia valdkonnas ja ringmajanduse suunas liikumise valdkonnas Euroopa Liit on võtnud kohustuse eh, tagada, et et kellegi koorem ei oleks liiga raske kanda töökohtade osas või suurema kütte, kallima kütte osas. kõige olulisem on aga see, et me peame mõistma, et Ursula von der Leyen või Euroopa Parlament või Euroopa Investeerimispank ei ole võimelised saavutama üksinda süsinikuneutraalsust, iga kodanik, iga ettevõte oma igapäevastes otsustes paneb paika Eh, selle, millises suunas me liigume, nii et eh, süsinikuneutraalsus ei ole midagi, mis eh, peaks olema abstraktne või kauge või midagi, millega ei ole võimalik suhestuda, see peab olema mõistetav ja kasutatav meie kõigi jaoks. nagu mu Soome kolleeg juba ütles, tuleb käsitleda turgude ootuste haldamist, rohelisi investeeringuid tehakse seni, kuni need on tulusad ja härra Raider väga õigesti ütles, et tuleb hallata ka kodanike ootusi ja seda tahaksin ma eriti samuti rõhutada selleks, et kodanikud muudaksid oma eh, eluviise, peavad nad mõistma, millised on need muutused, mida me peame tegema ja nad peavad olema sellega eh, päri ja ma näen, et liikmesriikide parlamendid ja Euroopa Parlamendid, Euroopa Parlament eh, on mõlemad sellised, eh, kelle osa on oluline selleks, et kodanikud mõistaksid seda protsessi ja ootuste haldamine kodanike puhul on ainus viis selleks, et me selle väga õigesti ambitsioonika eesmärgiga hakkama saaksime. aitäh! nüüd Itaaliast, palun, kolleeg. ja suur tänu on selge, et arengumudelit tuleb muuta, aga see peab siiski arengut toetama. meil on praegu siin käsil keeruline ähm, periood ja lisaks sellele on veel kriis Hiinas, seega peame olema väga äh, hoolikad ja tähelepanekud. võib öelda jah, et praegu läheb veel hästi, aga ähm, võib ka järgneda finantskrahh nii et äh, tuleb olla väga tähelepanelik ka konkurentsi osas, äh, tuleb toetada äh, tegelikke investeeringuid ja toetada meie ettevõtete tegevust. minul on kaks küsimust. esiteks, mis arvate, et missugune on metaangaasi roll praeguses üleminekus? sest äh, tõepoolest äh, eesmärk on selge, aga meil on aega vaja üleminekuks ja me oleme näinud ka Itaalias äh, paradoksaalseid olukordi on lihtsalt riik, on linde, kes, linnu, kes loobuvad diislikütusest transpordis, kuid ei ole ka kiirelt võimalik üle minna muudele variantidele. teise, teine küsimus puudutab põllumajandust keskkonna, äh, äh, keskkonnakaitsjad ju ongi esmaselt äh, põllupidajad, nemad hoolitsevad ju põldude, veeressursside, metsade eest, need on meie põllupidajad ja kalurid ja nii edasi. aga kuidas me siis, kui me toet-, toetusi nendele vähendame, siis me ju vähendame ka toetusi keskkonnale, aitäh! Thank you, thank you all very much and suur tänu kõigile ja suur tänu selle võimaluse eest tõmmata otsad kokku selles väga olulises arutelus. või siiski, vabandan, kaks sõnasoovijat on veel. kõigepealt Norrast. proua Agnistein, palun. Thank you so much uh,, chair. aitäh head kolleegid, suur tänu, et Norra parlament samuti kutsutakse, kutsuti sellele, sellele üritusele me jälgime suure huviga roheleppe edasist eh, arengut, see on väga ambitsioonikas ja paljud ettepanekud on seal ette pandud, mis on kas otseselt või kaudselt olulised ka Norra jaoks. Eh, Norra heitkogused on juba madalad, kuigi meie valitsus samuti Pariisi kokkuleppe raames just eh, võttis kohustuse viiskümmend kaks kuni viiskümmend viis protsenti vähendada meie heitmäärasid kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks. sellel aastal hiljem esitab valitsus parlamendile tegevuskava selleks, kuidas neid eesmärke täita. see kõik on seotud roheleppega ja kliimapoliitikaga Euroopa Liidus ja seda arutatakse meie parlamendis samuti õiglase ülemineku vajadus ja see, et kedagi maha ei jäeta, sellega seoses tahaksin eh, rõhutada meie eesmärki, milleks on eh, heidet vähendada, aga mitte pidurdada majanduskasvu ja meie inimeste jõukust. aitäh, nüüd aga Ungarisse, kus saab sõna sealne parlamendi kolleeg, palun aitäh, mina esindan Ungarit ja juhin eelarvekomisjoni Ungari parlamendis ja mina tahaksin äh, illustreerida äh, kõneldud ühe näitega. Endastki mõista, me tervitame seda rohelist kokkulepet iseäranis äh, juhul, kui see äh, sisaldab neid mainitud viitkümmend rohelist nüanssi. ma ei tahaks äh, siin teie rõõmu rikkuda, ütleksin äh, ainult, et meil on tarvis tõepoolest uut majandusmudelit, kuid on siiski üks küsimus. kas me toetame tööhõivet või planeeti, mida me peaksime tegema olukorras, kus näiteks Aust-, Austraalias on India investor, avab äh, seal äh, suure äh, süsinikukaevanduse, Siemens näiteks osaleb selles projektis. selle vastu on ka korraldatud meeleavaldusi, aga suurim küsimus on see, et kas valime siis planeedi või tööhõive ja mida peaksime tegema niisugustes olukordades, kas toetame töökohti või tahame säilitada, päästa planeeti? aitäh ja võtan nüüd kokku ütleks äh, omalt poolt paari sõnaga selle väga olulise teema. meile kõigile valmistab väga muret äh, see küsimus, mille, millise maailma me jätame oma lastele, eriti kui need dramaatilised ilmastikutingimused maailmas aset leiavad või ette tulevad. kliimamuutused mõjutavad rännet äh, eri kontinentide vahel ja see muudab ka sotsiaalmajanduslikku ja poliitilist maastikku kogu maailmas ja Euroopa Liidus. ja see annab Euroopa Liidule ainulaadse võimaluse ja ka vastutuse eh, saada eh, juhtivaks jõuks kliimamuutuste vastases võitluses, aga ka nutikate lahenduste ja uue tehnoloogia väljatöötamisel selle nimel. me ei kuulnud täna palju põhjuseid eh, selle kohta, miks peaks see olema selline eraldatud teema, millest peaksid rääkima ainult rohelised või vasakpoolsed. ja tegelikult tuleb sellest rääkida kõigi vahel, tuleb seda arutada mina olen konservatiiv, aga olen väga mures eh, meretaseme tõusu eh, tõttu ilmastikutingimuste ja oma laste tuleviku üle. ma tahaksin samuti, et minu lapselaks, lapsed kogeksid nelja aastaega ja ei saaks sellest ainult raamatutes lugeda, aga me ei saa seda kõike saavutada üksi, meie lääneliitlased, eh, nimelt USA tuleb tagasi läbirääkimiste laua taha tuua ja meie suurimad kaubanduspartnerid Hiina, India ja Venemaa rühma peaksid samuti olema sellesse protsessi kaasatud. juhtiv positsioon tähendab seda, et me peame Eh, oma tegevust toetama ka rahaliste vahenditega, nagu paljud teist juba ütlesid, eh, me ei saa ohverdada aga eh, sellel väga õilsal eesmärgil meie konkurentsivõimet ja me ei tohiks lubada seda, et ainult meie ettevõtted ja meie VKE-d ma seda, selle eest maksavad. me peaksime olema maailmas juhtival kohal, aga samas peaksime ka saama oma partneritelt ülemaailmset tuge, me peaksime tegutsema jõuliselt, aga samas ka kainelt ja mõistlikult, nii et teeme kõik tööd selle nimel, et eh, meie tegevuskava täita, Euroopa Parlament, riiklikud parlamendid, teeme kõik koostööd ja kasutame oma poliitilisi eh, kontakte maailma partneritega. nii et eh, annan nüüd juhtimise uuesti Mailidele, palun Um, aitäh, nüüd äh, annaksin äh, igale äh, paneeli kõnelejale võimaluse vastamiseks. nii et siin on tekkinud tõesti küsimus, kas me saame selle kõige korraga toime tulla, toetada kliimat ja toetada tööhõivet ja töötajaid, nii et küsimus tekib, kas äh, praegune poliitika on äh, sobiv ja piisav äh, meie eesmärkide saavutamiseks. ma ei ole kindel, et suudame siin ammendavalt vastata, aga tasuks proovida. tundub, et jah, me tahame, aga me ei ole kindlad, kas me suudame seda teha, nii et meil on tarvis julgustust, meil on tarvis tuge riikidelt, rahvusparlamentidelt, et Äh, edasi äh, liikuda. me teeme vastupidise järjekorras, proua Navarro äh, esimesena. ja mina saan rääkida siis meie uuest energeetika ja kliimapoliitikast. mainisin, et me enam ei hakka toetama aastast kaks tuhat kakskümmend üks Äh, näiteks ka äh, maagaasiga seotud projekte. me leiame, et äh, me peame toetama tegevusi, mis mängivad suuremat panust siis maju-, majanduse süsinikuvabaks muutmisel, nii et arvestades meie nappe ressursse, peame toetama niisuguseid projekte, mis on Mm, selle eesmärgiga kooskõlas ja lõpetuseks ütleksin, et Euroopa Investeerimispank on äh, pank, mis äh, lähtub poliitikast, aga me ka ise äh, algatame poliitikat ja äh, parlament siin peab äh, suunda näitama. Äh, meil on ka teadlasi ja muid nõustajad, kes ütlevad, mis me peaksime tegema ja kuidas, aga kui me mõtleme pikemas perspektiivis, siis seda kõike tuleb tõesti teha meie ühiskondade ja planeedi tulevikku silmas pidades. aitäh, härra Raido, palun! aitäh! Äh, see äh, arutelu on olnud väga julgustav ja mm, saame olla päris optimistlikud, nii et äh, seda hoogu ei tohiks nüüd kaotada. mulle tundub, et Euroopa võetud suund on praegu õige, ambitsiooni tase on igati õigustatud ja tõepoolest, see on tehtav, leian mina, nii et ma arvan, et me ei tohiks siin heituda ja leida, et siin on äh, vastuolu äh, kahe aspekti äh, vahel. ükski suur üleminek ei ole lihtne ja see praegune üleminek on väga märkimisväärne ja ka Rumeenia kolleeg viitas sellele oma sõnavõtus ja mõnes mõttes äh, on, saame ju öelda, et meil ei ole valikut, et äh, planeet tegelikult sunnib meid äh, selleks, planeedi olukord, ja teiseks väga oluline on ka see, et see üleminek läheb, käib käsikäes meie ühiskonnas toimuvate um, teiste suurte muutustega, milleks on siis digi üleminek ja demograafilised muutused, nii et need mitmetised Äh, muutused ei äh, tee meie elu ei raskemaks ega lihtsamaks, vaid tegelikult lihtsalt teisendavad seda ja viimaseks, äh, viimaks ütleksin siis globaalsest vaatenurgast, sest sellest ma pidin siin rääkima, mida me siis saame öelda USA kohta või teiste riikide kohta, kes seda mängu kaasa ei, ei mängi, tundub ja see on tõesti negatiivne külg, härra Miloševitš ütles, et äh, me peame USA laua äärde nii-öelda tagasi saama, aga äh, mida saab teha siis äh, ülejäänud maailmaga, arenev, arenguriigid ja teised riigid, neil on vähem võimalusi äh, et ka oma esindajaid äh, siia äh, saata ja seega äh, protsessis osaleda, kuid ma arvan, et neid ei tohiks sugugi sellest välja jätta. aitäh, härra Kaarni! ja suur tänu, mul on kolm märkust. esiteks konkreetsem küsimus, mis mulle esitati seoses DCFT-ga et kas inimesed teavad, mis see on, kliimaga seotud finantsteabe avaldamise töörühma ma arvan küll, et äh, väga paljud äh, teavad seda, nad on liitunud sellega, äh, ka pangad ja nii edasi, aga see ei ole asi, mis jõuab väikeste eraettevõteteni, see puudutab suuri avalikke ettevõtteid aga inimesed saavad ka seda arendada ja kujundada ja see on praegu toimumas Euroopas on seda, äh, selles võimalik äh, kaasa äh, lüüa. meil on sel aastal siis selline algatus ka käimas, otsustatakse, milliste osadega edasi liigutakse, vaadatakse, mis toimib, mis mitte, kuid põhimõtteliselt on see vastus firmade küsimusele, mida nemad peaksid tegema siis olukorras, kus siis Euro Euroopa Liit on otsustanud ja ka teised riigid on otsustanud minna siis üle süsinikuneutraalse majandusele. mis puudutab siis küsimust seoses keskpankadega, meie grupis on viiskümmend keskpanka Äh, see on siis äh, kõikjal äh, maailmas laiali, ka Hiinas, ja nüüd me püüame vaadata, kuidas siis selle riskiga toime tulla ja finants süsteemi, süsteemi risk on siis see, et Äh, et me ei liigu äh, edasi ühtlaselt, et Euroopa praegu, kui ta teeb jõupingutusi, siis äh, see risk tegelikult väheneb ja majandusvõimalusi tuleb arvestada siis vastavalt äh, sellele, kui palju äh, meil on selleks äh, vahendeid ja tuleb tegutseda sobival kiirusel. ja viimaks väga oluline küsimus oli ka seoses USA-ga väga oluline tema roll COP protsessis ja tasuks küsida, et kas me leiame, et USA jääbki päriselt sellest kohanemisest välja või nende tööstused lihtsalt eh, ei hooli nendest riskidest ja võimalustest, mina arvan, et see nõnda ei ole, väga palju algatusi tuleb tõepoolest Euroopast, mitte ainult meie eh, standarditest eh, tulenevalt, vaid saame öelda, et see siiski annab Euroopale konkurentsieelise näiteks just äh, tööstuses, kus on, oli ka konkreetne küsimus äh, metaani kohta, äh, võib-olla ma mõtlesin, et räägite pigem vesinikust, aga see puudutab Euroopat tervikuna, see on väga hea võimalus kogu Euroopa jaoks. ja teine asi, kus Euroopa on juhtpositsioonil, Äh, äh, neid on veel, nii et äh, USA on siin nii-öelda meie järel meist taha jäänud ja ütleksin lõpetuseks Äh, siis selle äh, majanduskasvu äh, kohta. majanduskasv peab olema kestlik, kestlik. õppisime seda finantskriisist ja meil kulus kümme aastat Äh, tagajärgedega toimetulekuks. Äh, kasvu äh, ei, majanduskasvu ei tule, kui me seda kohane, kohanemist edasi lükkame, lükkame, aga nagu ka Eesti kolleeg ütles, ei ole meil mitte ainult vaja seda selgitada, vaid tõesti viia kohalikule tasandile ja teha seda nõnda, et kõik üksikisikud ka tunneksid, et nad osalevad selles äh, see tuleb nii-öelda instrumentaliseerida, nagu te ütlesite, ja äh, ma arvan, et see on väga suur poliitiline väljakutse just siin tõesti, meil on äh, tarvis äh, tegutseda nõnda, et meil on plaan, mis on läbiviidav, teostatav ja see peab tooma kaasa ka konkreetseid käegakatsutavaid tulemusi kodanikele. ja ma märkasin, et parlamendi eh, liikmed ka näevad seda, et eh, siia tulevad eh, koolide rühmad, et arutelusid kuulata ja nemad ootavad kindlasti meilt, et me need küsimused lahendaksime, aitäh. suur tänu kõigile panuse eest, jah, ma vaatasin jah, külaliste galeriid, meil on siin tõesti neid tihti ja väga palju on just noori, nemad on meie tulevik kas on keegi, kes ja tunneb veel kiusatust esitada küsimus, küsimusi. Äh, siin oli tõesti väga olulisi tähele, tähelepanekuid, me teame, mida me peame tegema, aga tegemine on alati raskem kui äh, rääkimine, mina olen Iirimaalt pärit, näiteks minu äh, riigis minevikus äh, äh, me arvasime tegelikult, et äh, äh, et äh, turvast äh, kasutati energeetikas ja tookord tundus, et see on suurepärane lahendus, aga nüüd oleme mõistnud, et see nõnda ei ole, nii et kohalik tasand on väga öö, äh, oluline, kui meil ei ole kohaliku tasandi toetust, kui öö, hakatakse protesteerima, mis öö, kõik aeglustab protsessi ja rahumeelne majanduskasv ei ole siis võimalik. ja siin kaasjuhatajaga me ka rääkisime sellest, me peame vaatama, kuidas poliitika hakkab toimima selles uues dünaamikas sest äh, meie äh, toimimispõhimõte on siin äh, nii-öelda tsüklipõhimine, nelja-aastane, kuid muud protsessid on pikemad, nii et sellises intensiivses poliitilises debatis on raske hinnata sellist kaugemat perspektiivi ja ma arvan, et äh, mm, võib-olla ei olegi seda aspekti hästi mõistetud äh, poliitikute seas, võib-olla panganduses on see veidi lihtsam, aga ma ei ole nii kindel ka selles, äh, kui poliitika on killustunud, on, muutuvad otsused, muutub otsuste tegemine veel keerulisemaks ja ma arvan, et siin Euroopa Parlamendis saame öelda, et siin me väga hästi mõistame, mis on konsensuse saavutamine, et tuleb teha nõnda, et kõik äh, võidavad keegi üksi ei võida ega kaota. me, äh, äh, meil on selge, et põllumajanduses on vaja muutusi, üleminekut ja, ja aga paljudele tundub, et nad on nii-öelda tule alla sattunud, nad on sunnitud mingeid muutusi läbi viima vastu tahtmist, nii et ma loodan, et koos liikmesriikide ja selle ähm, parlamendiga saame ka keskkonna ja äh, Ehm, põllumajanduskomisjonis äh, koostöös edasi liikuda ja ka äh, tööstus on väga oluline, millele viitas ka Poola kolleeg oma sõnavõtus. mina leidsin, et see arutelu oli väga huvitav, kuna äh, mina tegelen äh, just dialoogiga äh, rahvusparlamentidega, mul on selge, et me peame äh, jätkuvalt edasi liikuma, täna oli suurepärane võimalus mõtteid vahetada sel teemal, mis on meie jaoks esmatähtis, sõltumata meie poliitilisest kuuluvusest, see on meie nii-öelda ühtne suund ja ühtsed poliitika eesmärgid ja nüüd mulle öeldi, et meil on veidi aega ja nüüd on tulemas eh, siia eh, volinik ja saangi eh, nüüd tervitada Valdis Dombrovskist, kes on Euroopa Komisjoni asepresident, kes räägib meile Euroopa kestlikust investeerimiskavast. I'm told that the speakers are leaving um.... niikaua, kuni kõnelejad äh, kohti äh, vahetavad, siis äh, teeme väikese pausi ja tervitagem kõiki kõnelejad väikse aplausiga. long time. <laughs> so thank you, we had a slide break for the all important photograph. jah, meil oli siin väike paus, fotograafid said ka oma tööd teha seda tähtsa hetke jäädvustamisel. palun, härra Dombrovskis, meil on siin väga huvitav arutelu käimas seoses kliimamuutustega, ähm, kuidas me tuleme selle kõigega toime väga killustunud poliitilisel maastikul, nii et äh, nüüd on teil sõna, palun Uh, uh, lugupeetud juhataja, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, austatud liikmesriikide parlamentide liikmed. Kuu aega tagasi käisin Euroopa Parlamendis, et tutvustada teile Euroopa rohelise kokkuleppe investeeringute sammast. mul on hea meel olla taas siin teie ees ja rääkida täna ka liikmesriikide parlamentide liikmetega tänases maailmas on kliimamuutus inimeste murede hulgas esikohal teie olete oma liikmesriikide parlamentide esindatud, valitud esindajad ja teie peate aitama neid teemasid tõstatada meie poliitilises päevakorras. Teie roll on tähtis, teie peate kandma hoolt selle eest, et meie täidaksime inimeste ootusi iga aastaga, mis möödub, tuleb üha rohkem tõendeid ja šokeerivamaid tõendeid selle kohta, et meil on kätte jõudnud kliimakriis. maailma Meteoroloogiaorganisatsioon kinnitas kuu aega tagasi, et kahe tuhande üheksateistkümnes aasta oli kõige soojuselt teisel kohal kogu maailma ajaloos ja, ja detsembrikuus teadlased teatasid, et Gröönimaa jää sulab seitse korda kiiremini kui tuhande üheksasaja üheksakümnendatel aastatel. samad trendid jätkuvad ka sel aastal. jaanuarikuu oli sel aastal ajaloo kõige soojem jaanuarituu rahvusvahelise ookeanide ja atmosfääride administratsiooni andmetel. Antarktikal registreeriti kahekümne, üle kahekümne, üle kahekümne kraadi sooja esimest korda üldse ja ähm, näiteid on palju ja kõike seda ei saa ignoreerida, me peame tegutsema ja tegutsema kiiremini kui kunagi varem kliimamuutuse vastane võitlus on seetõttu kõige tähtsam ülesanne ka Euroopa Komisjoni järgmise viie aasta tegevuses. Euroopa roheline kokkulepe näitab, et me saa-, tahame saavutada kahe tuhande viiekümnendaks aastaks kliimaneutraalseks ning meil tuleb esimene kliimaseadus kui selline. see hõlmab uuendustegevust, üleminekutegevust ja seda massiviisiliselt. meie äh, majandus tuleb ümber struktureerida, meie tööstus tuleb üm-, ümber struktureerida kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, see hõlmab kõiki sektoreid ja me peame pakkuma nullheitmetega alternatiive traditsiooniliste tehnoloogiate asemele. aga kõik see ei ole odav, selleks, et saavutada kahe tuhande kolmekümnenda aasta kliima ning energia eesmärgid, on meil vaja juurde kakssada kuuskümmend miljardit äh, investeeringuid igal aastal kui me tahame oma heitmeid vähendada, siis on meil vaja veel rohkem vahendeid selleks, et äh, rahastada oma rohelist üleminekut. aga tegevusetu, tegevusetuse hind ning äh, katastroofilised tagajärjed oleksid palju hullemad. selleks, et äh, rohelisest kokkuleppest saaks reaalsus, on meil vaja tugevat rahastamisplaani ja selleks oleme töötanud välja rohelise kokkuleppe investeerimisplaani, mis on meie strateegiline plaan selle kohta, kuidas kestlikke investeeringuid järgmise kümne aasta jooksul teha kestlikkus on meie investeeringute tähelepanu keskmes, me tahame uusi poliitilisi algatusi, uusi poliitilisi instrumente, mis keskenduvad sellele ning me tahame muutust mõtteviisidesse. Teie toetusega, liikmesriikide parlamentidega toetusega saame saata selge sõnumi ametivõimudele, ettevõtetele, investoritele, et me tahame, et äh, investeerides mõeldaks rohelisele kokkuleppele. investeerimisplaan aitab meil luua üks triljon eurot kestlikele projektidele Euroopa Liidus järgmise aastakümne jooksul. järgmine Euroopa Liidu eelarve on siin eeskujuks, kakskümmend viis protsenti kuludest on suunatud kliimategevustele. kümne aasta jooksul moodustab see hinnanguliselt viissada kolm miljardit eurot see on suurem osa Euroopa avalikest vahenditest selleks eesmärgiks kui kunagi varem. sellega kaasneb sada sada neliteist miljardit kaasrahastamise vahendeid kliima- ning keskkonnaprojektidesse liikmesriikidest. meie investeerimisprogrammis Invest EU oleme toonud tähelepanu keskmesse kestlikkuse ja äh, sellega mobiliseeritakse kakssada seitsekümmend üheksa miljardit era- ning avalikke vahendeid aastatest kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kolmkümmend. kuna Invest EU ja Euroopa Liidu eelarve tagatise aitavad Äh, teisi investoreid äh, ligi meelitada, siis äh, see hoogustab meie investeeringuid, avalikud tagatised aitavad avalikke vahendeid avalikuks hüvanguks kõige paremini kasutada. Euroopa Investeerimispank ja teised finantsinstrumendid peavad ähm, investeerima rohkem kõrgema riskiga kestlikesse projektidesse, see meelitab ligi ka teisi investoreid. Euroopa Liidu eelarve puhul ähm, Äh, rakendame me innovatsiooni ning kaasajastamisvahendeid äh, heitmetega kauplemise süsteemist. austatud äh, parlamentide liikmed, Euroopa teeb läbi ülemineku, mis on selle sajandi kõige olulisem, see üleminek toimub, toimib ainult siis, kui see on õiglane ning toimib kõikide jaoks ja selleks on loodud õiglase üleminekumehhanism, mille eesmärgiks on pakkuda vähemalt sada miljardit eurot järgmise pikaajalise eelarve jooksul selle mehhanismiga keskendutakse nendele inimestele, nendele piirkondadele, kes sõltuvad äh, fossiilkütustest ähm, ja mis on süsinikuheitmete osas problemaatilised. see toetab äh, majanduse mitmekesitamist, töökohtade äh, loomist, uute töö, oma oskuste õppimist ning täiendavate oskuste omandamist. kõikidel Euroopa Liidu liikmesriikidel on juurdepääs sellele rahastamisele, aga keskendutakse nendele territooriumitele, mille puhul üleminekul on sotsiaalmajanduslik mõju. territooriumid, projektid, algatused äh, arutatakse Euroopa Komisjoni ning liikmesriigi vahel põhjalikult läbi. aga õiglase ülemineku mehhanism ei seisne ainult rahas ning oskustes, see pakub ka tehnilist abi liikmesriikidele, investoritele, kogukondadele, kohalikele omavõ-, omavalitsustele, tööturu osapooltele ning valitsusvälistele organisatsioonidele, samuti äh, kujutab see endast meie solidaarsuse ning õigluse lubadust, me tahame, et see algatus saaks jalule nii kiiresti kui vähegi võimalik. mis puudutab aga konkreetseid rahalisi vahendeid, siis avalikest vahenditest ei saa kogu rohelist üleminekut rahastada, me peame ka erasektori abile lootma jääma, et saavutada oma kliimaneutraalsuse eesmärke avalikud vahendid peavad olema teistele eeskujuks, kuid erasektor peab äh, neid toetama üle saja triljoni euro on finantssektoril suur potentsiaal rohelisteks investeeringuteks, aga rahastamisinstitutsioonid nagu pangad, kindlustusettevõtted, pensionifondid, investeerimisfondid peavad leidma vahendeid, kuidas tuvastada keskkonnasõbralikke projekte. Euroopa Liidu taksonoomia kaudu, klassifikatseerimissüsteemi kaudu on see nende jaoks lihtsam neil võimal-, neil on võimalik seetõttu keskkonnasõbralikke ja kestlikke majandustegevusi tuvastada. nüüd, kus põhimõtted on paigas, tuleb see süsteem ainult jõustada ja enne, kui see on veel juhtunud, on mul väga hea meel tõdeda, et ettevõtted juba on hakanud meie süsteemi kasutama. siis, kui taksonoomia on täielikult valmis, on see aluseks Euroopa Liidu rohevõlakirjadele ning Euroopa rohemärgisele selle aasta jooksul kavatsen tutvustada ka kestliku rahastamise strateegiat, mis hõlmab äh, mittefinantsaruandluse direktiivi. see on oluline sellepärast, et ettevõtted peaksid äh, esitama piisavat infot, usaldusväärset infot äh, oma tegevuse kestlikkuse kohta. samuti on meil vaja selgeid aruandlusstandardeid ettevõtete jaoks ning Euroopa Komisjon toetab Euroopa mittefinantsaruandlusstandardite väljatöötamist. paremad andmed ettevõtetel võimaldavad finantsturul pakkuda kestlikke investeeringuid ja kestetasta standardeid ning äh, kestlikke investeerimisprojekte. austatud parlamendiliikmed, üks asi on see, kas me saame koguda kokku vajalikud vahendid kliimaeesmärkide saavutamiseks, aga oluline on ka meie reguleerimisraamistik. see on oluline selleks, et suunata investoreid kestlikele investeeringutele ning aidata neil muuta käitumist, aidata muuta ka ettevõtete ning kodumajapidamiste käitumist me teeme ka ettepaneku roheliste avalike hangete korraldamise kohta tahaksime ka kahe tuhande kahekümne esimeseks aastaks riigiabi eeskirjad viia kooskõlla Euroopa rohelise kokkuleppega ja era- ja avalikus sektoris kehtestame standardid keskkonnasõbralikuks eelarvestamiseks ning Euroopa poolaastas on kestlikkus nüüd uueks mõõtmeks riigipõhistes aruannetes. ma loodan, et olen andnud teile väga põhjaliku ettevõt-, ülevaate sellest, mida me tahame oma kestliku rahastamisega saavutada. rohelise kokkuleppe investeerimisplaan on meie strateegiline plaan tulevikuks ning võitluseks kliimamuutuse vastu. meie strateegia on suure põhja panema üleminekustrateegia, mille abil kavatseme kaitsta oma keskkonda ning uuendada oma majandust, suurendada investeeringuid kõige konkurentsivõimelisemate tehnoloogiate jaoks ning aidata tõsta meie kodanike elu kvaliteeti. kui see on edukas, siis loome uusi töökohti, toetame oma majandust ning meil õnnestub kaitsta ka meie keskkonda, meie loodusvarasid nii palju kui vähegi võimalik suur tänu teie tähelepanu eest ning teie toetuse eest kliimamuutuse vastases võitluses. suur tänu, ütleb proua juhataja, teie ettekande eest ja meiega täna liitumise eest. nüüd annan sõna härra Michal Bachile Bundestagilt, kes tahab meile esitada ühe kutse. suur tänu, juhataja, suur tänu, et mulle sõna andsite head kolleegid, tahaksin kasutada seda võimalust ja meie delegatsiooni nimel, Saksa Bundestagi delegatsiooni nimel kutsun teid konverentsile Berliini. see konverents toimub kaheteistkümnendal ja kolmeteistkümnendal oktoobril sel aastal ja see toimub meie parlamendi Reichstagi hoones meil on atraktiivne programm ette valmistatud eh, nende teemadega, huvitavad kõnelejad on meil seal samuti ja me loodame, et eh, Saksa Saksamaalt pärit komisjoni president proua von der Leyen on samuti kohal, teiste hulgas eh, meil on juba ette hea meel elava mõttevahetuse üle ja me loodame teid näha Berliinis nii et eh, peatse nägemiseni ja südamlik eh, tere tulemast Berliini! suur tänu eh, selle kutse eest, ma loodan, et kõik panid selle kalendrisse kirja, me oleme väga tõhusalt tegutsenud täna hommikul, nii et võime väikese pausi teha, president Sassooli liitub meiega kell kaksteist kakskümmend, kui võta, teeme ühis, ühispildi, mis on äärmiselt oluline, nii et ma palun, et te tuleksite kell kaksteist kakskümmend siia saali tagasi ja pärast seda toimub lõuna. aga pisikene paus kuni kella kaheteist kahekümneni, suur tänu teile tähelepanu eest, suur tänu teile sõnavõttude eest ja nüüd väike paus ladies and gentlemen please if you want to take your place for the family picture it will be nice thank you very much mesdames et messieurs palun kõigil kohad sisse võtta tulge siia ettepoole et me saaksime teha perepilti merci beaucoup And if you could sit, sit it or, or if you could sit, sit it or standing up. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Äh, daamid ja härrad, olge head. Mesdames et messieurs, pour la photo de famille nous pildistamiseks äh, palun tulge siia esimesse ritta ja äh, seiske siia tihedalt. Picture will be taken like this. From here. From here. Standing up. Or... And standing up The usher will, will help you during the family picture, so if you see usher... saalitöötajad aitavad eh, teid eh, paigutusega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 Australia. Dear, co- dear colleagues, dear colleagues, perhaps the most important announcement or reminder. head kolleegid, lõunasöök on ühe minuti pärast. nii et minge trepist alla esimesele korrusele, aitäh